And, um... hommikust, kolleegid. vabandan, et hiljaks jäin täna hommikul. me alustame hommikut viieteistkümnenda päevakorrapunktiga, mis on kriminaalmenetlusõiguse uuring Euroopa Liidus kolleegid võib-olla on juba teadlikud, siis artikkel kaheksakümmend kaks aluslepingust, mis puudutab äh, vastastikku tunnustamist kriminaalküsimustes, viis sisse õiguslikud alused teatud kriminaalmenetluse aspekti harmoneerimiseks. Äh, kahtlusaluste äh, huvid ning kaitse ning samuti ohvrite kaitse. ning samuti Euroopa Euroopa vahistamismäärus on meil, nagu me teame, tegemist on äh, kriminaalmenetlusõiguse puhul äh, tegemist delikaatse teemaga, tihtilugu äh, puudutab see siseriiklikke ega põhiseaduslikke teemasid ning Euroopa Liidu hartat. me kuuleme rohkem ka ühe konkreetse juhtumi kohta. Meloni juhtumi kohta ning vaatleme siis lähemalt seda, mis muutused on sisse viidud Euroopa Liidu süsteemi alusel uude kriminaalmenetlusse. me oleme endiselt olukorras, kus harmoneerimine alles toimub teatud uurimismeetmete osas ning äh, kõikides neis küsimustes me kuulame kahte eksperti, enne kui anname sõna oma liikmetele. professor Ann Wimberg ja äh, siis meie järgmine ekspert, nii et äh, tere tulemast teile mõlemale siia komisjoni. kuulame esmalt siis oma eksperte ja seejärel anname sõna ka liikmetele aruteluks. esmalt professor Wienberg. aitäh, mhm. aitäh, mm, härra esimees. mul on au ja samuti ka väga meeldiv ja minu kolleegil samuti rääkida teile lühidalt meie uurimusest. mõned sõnad, kui lubate, kõigepealt äh, selle teema tausta kohta nagu te olete kursis, on juba peaaegu kakskümmend aastat vastastikuse tunnustamise meetmeid rakendatud kriminaalasjades ning see tugineb äh, vastastikusele usaldusele liikmesriikide eriõigussüsteemide vahel. väga palju on kirjutatud ja räägitud usaldusest ning korduvalt on kutsutud üles tek-, tegutsemisel Euroopa Liidu tasandil, et ühtlustada kriminaalmenetlust iseäranis kahtlustatavate ja süüdistatavate õigustega seoses. Lissaboni lepingu jõustumine märkis pöördelist momenti selles protsessis ning võimaldas liikuda edasi väärtuspõhise lähenemise juurde. ning selles plaanis oli, oli väga märkimisväärne seitsme direktiivi vastuvõtmine need puudutavad tõlkimist, eh, juurdepääsu advokaadile, süütuse presumptsiooni, õigusabi, meetmeid laste kaitseks, õiguste tagamist ning ohvrite kaitset. selles kontekstis oli meie uurimuse eesmärk vaadata seda menetluslikku ruumi eh, ning kus eh, ühtlustamine on toimunud no meie hinnangul on liiga vara veel hakata rääkima nende seitsme direktiivi ümbervaatamisest. seetõttu meie uurimus on suunatud kriminaalmenetluse valdkondade tuvastamisele, kus erinevused liikmesriikide menetlusseaduste vahel mõjutavad piiriülest koostööd kriminaalasjades ning kus oleks võimalik Euroopa Liidu tasandil võtta meetmeid, mis toetavad piiriülest koostööd. mis puudutab metoodikat, siis järgisime võrdleva õigusteaduse metoodikat esindusliku valimi alusel üheksa liikmesriiki, mis esindavad kolme erinevat õigustraditsiooni, siis inkvisitsiooniline äh, võistlev ja, ja segav menetlustüübid ning ka geograafiliselt on see valim esinduslik. Need üheksa liikmesriiki olid Prantsusmaa, Hispaania, Soome, Iirimaa, Madalmaad, Itaalia, Saksamaa, Rumeenia ja Ungari. meie analüüs eh, tugines eh, dokumentide ja kirjanduse uuringul, üheksal ettekandel konkreetsete riikide kohta ning e, intervjuudel ekspertidega Euroopa Liidu asutuste juures ja samuti ka intervjuudele e, liikmesriikide, vastavate liikmesriikide ametnikega. uurimuse tulemusena toome välja üheksa valdkonda, milles erinevused liikmesriikide menetlusseaduste vahel takistavad piiriülest äh, läbirääkimist, piiriüleseid läbirääkimisi ning koostööd, muuhulgas ka Euroopa prokuratuuri valdkonnas. üldjoontes oleme seda takistust või neid probleeme tõlgendanud laialt me oleme, sisuliselt on see meie jaoks äh, tõhusa koostöö takistus. aga samuti ka inimõiguste tagamise takistus ja seetõttu takistused vastastikusele usaldusele. üheksa valdkonda, on järgnevad. uurimistoimingud, ebaseaduslikult kogutud tõendite vastuvõetavus, võrdsed võimalused piiriüleste uurimiste puhul, kohtueelne vahistus, vahistustingimused pärast Aranjusi ja Kallaaru otsust Euroopa Kohtult, tagaselja kohtuistungid hüvitis ebaseadusliku vahistamise eest, hüvitis ohvritele ning ohvrite kaitsemeetmed. enne, kui lühidalt räägin peaaegu kõigist nendest valdkondadest, tahaksime rõhutada, et see, selle uurimuse koostamine oli päris keeruline, sest uurimus oli väga ambitsioonikas ning aja, aega meil palju ei olnud see tähendab, et meie uurimust ei saa pidada ammendavaks. Elodii, minu kolleeg, räägib nüüd esimesest kolmest valdkonnast. aitäh! tere hommikust kõigile! ning esimene valdkond, millest rääkima hakkame, on uurimistoimingud rääkisime, vaatasime siin päris palju tõendite regulatsiooni, sellepärast et seda on intensiivselt reguleeritud viimastel aastatel ning on viimasel ajal räägitud ka e-tõendite määrustest. et esimene plokk erinevusi, mille me välja toome uurimistoimingute osas, puudutab seda, mil määral haldusasutused on kaasatud menetlusse, näiteks mil määral liikmesriigid kasutavad äh, julgeolekuasutuste abi. edasi tuleb küsimus, kes juhib uurimust, mõnel juhul on see äh, uurimist, mõnel juhul on see politsei, mõnedel, mõnedes riikides prokurör ning äh, kolmanda tüübiga riikides kohtunik. ning edasi tulevad äh, uurimis, uurimise sundtoimingud. E, siin puudub ühtne definitsioon ning ei ole ka mingit ühtset lävendit nende rakendamiseks ega ei ole ühtset menetlust äh, selles, mis puudutab kohtuluba taolise toimingu läbiviimiseks. mis puudutab äh, nende mõju, siis meil on palju pädevaid asutusi, erinevaid, mis tuleb kaasata ning äh, ne, siin tuleks Euroopa tasandil äh, käsitleda neid laiemalt, et oleks hõlmatud ka kohtuvälised asutused ja, ja läbirääkimised selle teemaga seoses on üsna keerulised ning äh, algses ettepanekus sisalduvad ambitsioonikad äh, eesmärgid on tulnud tagasi tõmmata pärast mitut aastat läbirääkimisi, näiteks äh, ka Euroopa prokuratuuri puhul on nüüd struktuur üsna detsentraliseeritud erinevalt algsest kavast. ning ähm, paljud kaasatud avast-, asutused tekitavad probleemi, mis seisneb selles, et liikmesriigil on sageli keeruline tuvastada, mis asutusele tuleks mingi uurimistoimingu tegemise taotlus suunata. mis puudutab põhiõigusi, siis see, et meil on kaasatud nii haldusasutused kui ka õiguskaitseorganid, kes kriminaaluurimisega tegelevad, tekitab olukorra, kus ei ole segane, kas kohaldub haldusõigus või kriminaal- või karistusõigus. ning see võib olla väga väga ohtlik põhiõiguste tagatuse seisukohast, sellepärast et isikud ei tea, missugused kaitseklauslid kehtivad. kas kehtivad haldusmenetluse kaitseklauslid või kriminaalmenetluse omad. arvestades, et, et kriminaalmenetluse äh, kaitsevahendid ja kaitsemeetmed on märksa tugevamad kui haldusmenetluses. edasi, vastuvõetavus keskendusime siin eranditult ebaseaduslikult kogutud tõenditel, mille osas puudub ühtne Euroopa Liidu regulatsioon. see tähendab, et vastuvõetavusreeglid on väga erinevad liikmesriigiti. mõnedes liikmesriikides on sätted, mis näevad ette taoliste tõendite välistamise, näiteks kui läbi piinamise on mingi tõend saadud, siis seda ei ole võimalik kohtus kasutada. teistes liikmesriikides jällegi lähtutakse kohtuniku otsustusõigusest ehk siis kohtunik otsustab, kas on lubatud konkreetset tõendit lisada või mitte. mis puudutab mõju õigusloomele, siis ähm, Euroopa Liidus äh, praegu ühtset regulatsiooni ei ole, meil on kahetasandiline süsteem, sõltuvalt äh, konkreetsest õiguslikust vahendist. mis puudutab ühiseid uurimismeeskondi Euroopa prokuratuuri, siis lähtutakse äh, taotluse saanud või täitva riigi õigusest, ehk siis uuriva riigi õigusest ja ei, direktiivi puhul on siis taotleva riigi õigusest või kohtuistungit läbi viiva riigi õigusest äh, lähtumine, mis muudab olukorra väga keeruliseks et väga raske on mõista, mis konkreetset menetlust tuleb äh, järgida ja kui tegemist on taotleva riigiga, äh, siis muudab see väga keeruliseks selle uurimise läbiviimise kontrollimise ning liikmesriigid on sageli otsustanud lihtsalt mitte kontrollida, kuidas mingi tõend on hangitud. see on niisugune suundumus mitte kõigis liikmesriikides, aga intervjuude põhjal ja ettekannete põhjal liikmesriikidelt jäi meile niisugune mulje, see on väga probleemne sellepärast et kui me mõtleme enda nii-öelda kaitse seisukohale ja tahame vaidlustada mingi tõendi, mis on hangitud rahvusvaheliselt, siis tähendab sisuliselt, et et me üritame vaidlustada midagi, mille kogumise või hankimise kohta me ei tea mitte midagi. ning see on põhiõiguste seisukohast väga ohtlik. ning viimane valdkond äh, puudutab võrdseid võimalusi kaitsel ja süüdistusel rahvusvaheliste uurimiste puhul. see tähendab, et süüdistusele ja kaitsele tuleks tagada võrdsed võimalused, et, et ei tohi tekkida olukord, kus kaitsevõimalused on väiksemad, aga paraku see nii on. sest kui kaitse soovib läbi viia omaenda uurimise, et koguda näiteks äh, süüst vabastavaid tõendeid, siis tekivad kohe menetluslikud, äh, rahalised ja keelelised takistused, sellepärast et tõenäoliselt tuleb minna teise riiki, et hakata tõendeid koguma. nii palju siis äh, uurimistoimingutest ning edasi räägime vahistamistingimustest. niisiis, liigume edasi. neljas valdkond, kohtueelne vahistus kohtueelse vahistuse regulatsioon erineb suuresti. erinevad on nii lubatud vahistuse pikkus, mõnedes liikmesriikides on paika pandud maksimaalne lubatud kohtueelse vahistuse pikkus ja kui see on paika pandud, siis see kõigub ka eri liikmesriigiti. teistes riikides jällegi niisugust maksimumtähtaega ei ole, ent igal menetluse etapil äh, lähtutakse teatud ähm, praktikast ja mõnedes riikides on ka regulaarne vahistuse põhjendatuse ülevaatamise süsteem. väga erinevad on ka kriteeriumid, millest lähtutakse kohtueelse vahistuse määramisel. Eh, mis eriti erinev on liikmesriikide süsteemide vahel, on see nii-öelda vajaliku kahtlustuse määr, mis on vajalik selleks, et oleks võimalik määrata kohtueelne vahistus tõkendina. viimane erinevuste plokk puudutab äh, kohtueelse vaistuse alternatiivide iseloomu, mis liikmesriigi õiguses on kättesaadavad. Need erinevused mõjutavad oluliselt piiriülest koostööd. takistused vastastikuseks tunnustuseks ja usalduseks kerkivad äh, kohe sellest, et mõistetakse erinevalt kohtueelse vahistuse iseloomu ning äh, et on erinevad nii-öelda kahtlustusmäärad, mis on vajalikud selle määramiseks. kui kohtueelne vahistus on pikk, siis satuvad kohe ohtu isikuõigused ning äh, niisugust praktikat äh, mõnedes liikmesriikides ei lubata. ja nendes liikmesriikides keeldutakse Äh, täitmas taotlusi, mis nende jaoks kujutavad endast kohtueelse vahistuse ülemäärast kasutamist. alternatiivide erinevused äh, kohtueelsele vahistusele piiravad äh, oluliselt ESOL raamotsuse täitmist ehk Euroopa järelevalvemääruste täitmist. ning seda dokumenti kasutatakse väga vähe sest kui seda üritatakse kasutada, siis tekivadki probleemid äh, sätete ühitamatuse tõttu. lisaks mõjutab selle dokumendi kasutamise võimalusi dialoogi puudumine äh, liikmesriikide asutuste vahel. nüüd viies mure, murede valdkond. vahistamistingimuste hindamine pärast äh, Aranjosi ja Kaldaharu kohtuotsust Euroopa Kohtust. olete kindlasti kursis Aranjosi ja Kaldaharu otsusega aprillist kaks tuhat kuusteist Euroopa Kohtu otsus. ning nagu teate, lubas selle, lubas see kohtuotsus äh, täitvatel asutustel keelduda, kui neil on põhjendatud alus arvata, et isik, kelle äh, väljaandmist taotletakse või kelle üleandmist taotletakse, et ta saab ebainimliku või alandava kohtlemise osaliseks ning niisuguse hinnangu andmiseks võivad siseriiklikud asutused taotleda täiendavat informatsiooni taotlevalt asutuselt äh, vahist-, kinnipidamistingimuste kohta. ning äh, selle otsusega seoses tehti hiljuti ka kakskümmend viis juuli kaks tuhat kaheksateist otsus nõndanimetatud ML kohtuasjas. suured on erinevused liikmesriikide vahel ka nende allikate plaanis, mille arvestamine on lubatud, kas üleandmist tuleks võimaldada. taotlused, mis saadetakse, siis küsimused, mis saadetakse taotlevatele riikidele, erinevad ka väga. Nad on mõnikord väga üksikasjalikud, teinekord vähem üksikasjalikud. mõnikord täitvad asutused isegi seavad tingimusi üleandmiseks, et oleks tagatud, ühesõnaga nõuavad garantiisid. näiteks nõutakse või on nõutud, et isikul oleks tagatud eraldi kamber, kui ta üle antakse. või selleks, et oleks võimalik ta üle anda. ning loomulikult on see Euroopa Kohtu otsus tervitatav. ent praktika, millest me räägime, on oluliselt mõjutanud vastastikust usaldust ja vastastikust tunnustamist. Need on põhjustanud äh, Euroopa vahistamismääruse täitmisel viivitusi ning on teinekord andnud tulemuseks ka keeldumise seda, seda täitmist, näiteks Saksamaa puhul. jõudis üks taoline juhtum äh, riigi kõrgemasse kohtusse, liidukohtusse ning äh, neljakümne juhtumi puhul kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on see, on see samuti läinud. ning on tekkinud ka lõhe eh, ja eh, riskide lõhe, mis seetõttu, et osades liikmesriikides on kinnipidamisasutuste tingimused paremad, teistes halvemad. ning eh, nende garantiide või tagatiste nõudmine tekitab samuti probleeme sest tekivad kohtlemiserinevused. isikute suhtes, kelle puhul näiteks nõutakse tagatisi, kui neid võrrelda isikutega, kes on puhtalt siseriikliku menetluse alused ja kelle puhul tagatisi ei nõuta. ning samuti ei ole võimalik niisugust süsteemi rakendada ulatuslikult. riigid, kus kinnipidamistingimused on halvad, ei saa tagada üksikkambrit paljudele kinnipeetavatele. nii et äh, kinnipidamistingimuste küsimus, vahistamistingimuste küsimus mõjutab oluliselt koostööd Euroopa riikide vahel. mitte ainult vahistamismääruse kontekstis, vaid kõigi koostöömeetmete osas, millega kaasneb isiku kinnipidamine muuhulgas ka seoses raamotsustega kinnipeetava üleviimise kohta. kuues valdkond muresid on hüvitis ebaseadusliku kinnipidamise eest äh, rahvusvahelise menetluse käigus. aga siin, sellest me pikemalt rääkida praegu ei jõua, et kui teid see huvitab, siis peate meie uurimust lugema. seitsmes valdkond on nõndanimetatud äh, tagaselja istungid, tagaseljaprotsess. ka siin on olulised erinevused, äh, mis tekitavad äh, erinevaid takistusi piiriülesele koostööle. ent kuna aeg läheb päris ruttu, siis pikemalt ka sellest me ei räägi ning võite lugeda selle kohta meie äh, uurimusest ning annan nüüd äh, mikrofoni tagasi Elodiile, kes räägib viimasest kahest valdkonnast. aitäh, Ann! Need kaks viimast valdkonda väga lühidalt on seotud äh, ohvrite õigustega, sest järjest rohkem räägitakse nendest viimastel aastatel liikmesriikides, suuresti tulenevalt ka Euroopa Liidu õigusaktidest. ja vaatamata sellele on endiselt veel väga erinevad, need õiguste, õiguste tagamine. ohvrite hüvitis, siin võeti kaks tuhat neli vastu direktiiv ohvrite hüvitamise kohta piiriüleses plaanis, kuid siin ei nähta ette ühtlustamismeetmeid ei menetluse ega tähtaegade osas hüvitise saamiseks. nii et endiselt on paljuski õiguskorrad erinevad ning võib tekkida diskrimineerimist sest eh, näiteks kui isik on välis, eh, enda jaoks välisriigis, siis võib-olla ta saab halvema hüvitise, kui ta koduriigis saaks, langedes kuriteo ohvriks. ja nüüd kaitsemeetmed, määrused ohvrite kaitse kohta. meil on siin kaks vastastikuse tunnustamise vahendit, Euroopa kaitse, äh, kaitsemääruse ja, ja siis tsiviilõiguslike kaitsevahendite õigusakt. ja pikemalt nendest kahjuks me rääkida ei jõua. aga igal juhul lugeda on seda huvitav, neid erinevusi. mis siis järeldub? sellest, mida me uurisime. mida teevad liikmesriigid ja Euroopa Liit selleks, et nende erinevustega, et neid erinevusi ületada või nendega toime tulla? mõned liikmesriigid lähevad pimeda usalduse teed, et, et iga hinna eest tuleb teha piiriülest koostööd. näiteks tõendite vastuvõetavusega seoses, kus osad liikmesriigid ei kontrolli üldse, kuidas tõendid on kogutud. mõned liikmesriigid äh, jäävad nii-öelda kahe vahele, et nad möönavad, et on erinevused kriminaalmenetluse regulatsioonis, aga et need erinevused ei peaks olema nii suured, et, et moonutada kaitstava õiguse sisu mõned liikmesriigid ei soovi väga teha piiriülest koostööd. järjest rohkem on sellele vastu, eriti seoses äh, kinnipidamistingimustega. liikmesriigid ei, ei soovi lubada artikli neli äh, inimõiguste konventsioonis rikkumisi või artikli kolm rikkumisi inim-, Euroopa Liidu põhiõiguste hartas Euroopa Liit on äh, võtnud vastu rea direktiive menetlusõiguste ühtlustamise kohta et laiendada koostöövahendite ulatust ja hõlmata ka haldusasutused vajadusel ning kui ühtlustamine muutus liiga keeruliseks, siis lihtsalt äh, Euroopa Liidu aktidega viidatakse tagasi siseriiklikule õigusele, näiteks õiguskaitsevahendite osas, mida pole ühtlustatud. kas need lähenemised on toiminud? mitte päris. väga lühidalt kokku võetuna äh, meie uurimuse tulemus, näiteks eh, Euroopa prokuratuuri eh, ja Euroopa uurimismääruste direktiivi eh, läbirääkimised kestsid väga kaua, üle nelja aasta. siis probleemid taotluste täitmisel nii vahistamismäärustega seoses kui ka muud probleemid, kus ei ole piisavat teadmist, ei toimu suhtlemine ei vahetata informatsiooni ja mõnikord ka vääralt arvatakse, et regulatsioon on liiga erinev. ning äh, viimaseks äh, on teinekord tegemist olukorraga, kus äh, ei kasutata olemasolevat vahendit piisavalt või kasutatakse seda valesti, näiteks ka vahistamismääruse puhul võib seda täheldada. aga täpselt samuti ka Euroopa kaitsemeetmete direktiivi ja, ja Euroopa prokuratuuri puhul ning samuti ka järelevalvemeetmetega mm, seoses, mis eh, peaksid rakenduma siis eh, vahistuse asemel. see, teie töö on väga ulatuslik olnud ja võib-olla peaksimegi rääkima nüüd soovitustest. meie, eh, meie raportöörid on valmis juba selle teemaga tegelema ja võib-olla peaksite äh, ei, me, ma ei taha öelda, et te peate nüüd äh, kohe suu kinni panema, vaid äh, võib-olla siis äh, räägiksite oma soovitustest ja siis saame kuulata kolleegide küsimusi. mis puudutab soovitusi, siis on meie ettepanek niisugust, ühelt poolt kasutada pehme õigusi vahendeid ja teiselt poolt kasutada õiguslikke vahendeid. kokkuvõtteks, need praktika ja pehme õiguse vahendid kõigepealt. nii et mõte oli Äh, arendada koolitust ja teadlikkuse tõstmise meetmeid ja laiendada koolitusest kasusaajate ringi, koolitatavate ringi, et äh, hõlmata ka teenusepakkujad. sest äh, need muutuvad järjest olulisemaks selles raamistikus, nii nagu me näeme e-tõendite määrusega, ettepanekuga seoses ning samuti ka koolituse sisu, äh, nendel peaks äh, käsitlema Euroopa Liidu õigusakte, äh, millest ei ole avalikkuses palju räägitud. edasi juhised praktikutele õiguse rakendamiseks ning dialoogi arendamine nii siseriiklike asutuste vahel hierarhias kui ka horisontaalselt eri liikmesriikide asutuste vahel ning äh, samuti tuleks suurendada Euroopa Liidu rahalist toetust eri valdkondades, näiteks ütleme, uurimismeetmed, vahistuse kinnipidamistingimused, ebaseadusliku kinnipidamise hüvitamine ning ohvritele hüvitise maksmine piiriüleste juhtumite puhul meie õigusloomealaste ettepanekute kokkuvõtteks võib öelda, et kõigepealt tuleks konsolideerida õigustik, lahendada lünkade probleem, kus liikmesriikidel kohustus on olemas läbi liikumismenetluste ning edasi viis valdkonda oleks, kus võiks hakata kaaluda õigusakti vastuvõtmist suhteliselt pea. kõigepealt kinnipidamistingimuste osas tuleks kehtestada miinimumtingimused. samuti peaksid keht-, peaks kehtestama miinimumtingimused äh, tõendite vastuvõetavuseks, tuleks tugevdada kohtuliku kontrolli raamistikku, iseäranis kohtueelse vahistuse osas, aga samuti ka tõenäoliselt tõendite vastuvõetavuse osas ja samuti tegeleda hüvitus küsimustega ohvritele ja ebaseadusliku kinnipidamise hüvitamise küsimustega piiriüleste menetluste puhul. niisugune on lühike kokkuvõte. ja nüüd me, me analüüsisime ka seda, mida võiks keskpikas ja pikas perspektiivis teha, aga sellest praegu eraldi rääkima ei hakka, võite lugeda meie uurimusest, aitäh! tahtsin jätta aega natuke küsimusteks, sellepärast et Mm, kaks meie liikmetest, üks on praegu just e-tõendite osas raportöör, aga oli enne ka kriminaalmenetluse direktiivi raportöör ja Katariina Kinnitši on kohtunik ja tegeles laste menetlusõigustega. Eh, te olete loomulikult ära teinud väga suure töö ning eh, palju lisasid on sellel uurimusel ja aruanded riikide kohta ja ma loodan, et, et see aitab meie menetlusõiguste küsimuste raportööre. aitab neil oma tööd teha ja tahtsingi jätta aega küsimusteks. et eh, meie komisjon tegeleb nii kriminaal- kui tsiviilõiguse küsimustega. ja see on, see on täpselt meie teema. ja ma lugesin, Äh, seda uurimust sel ajal, kui te rääkisite ja ma olen kindel, et sellest on kasu nii meie raportööridele kui ka tõenäoliselt teistele liikmetele. ning mul on nii EIO kui vahistamismääruse koha pealt endal küsimusi teile, aga kõigepealt annan võimaluse liikmetele küsimusi küsida. Brigitte ja siis Katariina. For... aitäh väga üksikasjaliku uurimuse eest, millest on palju abi enne kui ma esitan küsimuse, tahaksin äh, alustada märk-, väikse märkusega. mõnikord jääb mulle mulje, et olgugi, et uurimus on väga asjalik ja sisaldab palju infot, oleks võib-olla vaja äh, seda äh, tutvustada kuidagi avalikkusele digikeskkonnas, selleks et mitte ainult eksperdid siin ja muudes organisatsioonides sellega kurssi saavad, aga vaid et oleks võimalik seda tutvustada ka laiemalt ja siin võiks hea, hästi sobida Facebooki kasutamine. aga see on ainult märkus. mul on väga hea meel, et te rääkisite oma ettekandes ka ka sellest nii-öelda pimedast usaldusest, sellepärast et meil parlamendis on päris pikk arutelu olnud sellel teemal, et me peame üksteist küll usaldama, aga äh, probleem ei ole usalduses, vaid probleem on selles, et me ei tea piisavalt eri süsteemidest, kui me räägime praktikute tasandist. ning äh, ning lisaks on meie õigus- ja kohtusüsteemide vahel endiselt suured erinevused. seetõttu on meil juba päris kaua äh, räägitud äh, kohtueelse vahistuse teemal. Äh, süsteemid on väga erinevad, mõned, mõnede puhul rakendub see kohe, mõnede puhul rakendub see hiljem, mõnede puhul natukene enne kohtuistungit ja nii edasi. ning sellega seoses on mul küsimus hüvitiste kohta hüvitised on väga oluline vahend selles plaanis, aga kui isik pannakse kohtueelselt, mm, isik võetakse kohtueelselt vahistuse alla ja võib-olla hoitakse teda kinni terve aasta ja siis äh, saadetakse ta koju <clears throat> ja võib-olla äh, kohut ei, ei toimugi, võib-olla see menetlus lõpetatakse ja isiku elu on ju oluliselt puudutatud, et missugune hüvitis sellisel kohal, juhul oleks? et siin me peame, nagu te ise ütlesite, mõtlema samm-sammult süsteemi muutmisele äh, mõnedes liikmesriikides, sellepärast et hüvitis, see tähendab raha maksmine, ei ole taolisel juhul piisav. loomulikult peaks ohvreid toetama. Te rääkisite ohvrite toetamisest ja kaitsest aga pärast kuriteo ohvriks langemist on väga oluline, et ohver saaks tuge, sest me räägime väga palju kuriteo toimepanijast, aga me ei, ei räägi sellest, kuidas aidata ohvril kuriteost üle saada see on väga oluline mitte ainult terrorismi puhul, vaid kõigi vägivallakuritegude puhul. selles mõttes olen täiesti päri teiega, et tuleb suurendada teadlikkust ning eh, teha koostööd, et eh, oleks selgem, kas, kas on mõtet eh, vahistamismäärus teha või mitte, sest õigussüsteemid on erinevad. ning viimane märkus, meie esimees rääkis e-tõenditest, mõnikord on mõistlikum investeerida teadmistesse, inimestesse, süsteemi võimekusse ja samm-sammult süsteeme ühtlustada, selle asemel, et äh, üritada kehtestada uusi meetmeid, nagu näiteks Euroopa uurimismäärus ja millest me oleme rääkinud, ja e-tõendid mis äh, meie süsteemide erinevustest tulenevalt ei pruugi reaalselt rakenduda. nii et väga hea meel teie ettepanekute üle, nagu ma alguses ütlesin juba, ehk oleks meil vaja selle, seda uurimust laiemalt levitada. aitäh, enne kui me lähme e-tõendite juurde, peame me lahendama probleemid inimfaktoriga, äh, mis äh, mis paljunevad kiiresti. mul on vahistamismäärusega ja, ja muid küsimusi ka, aga Katariina, kõigepealt sina Eh. suur aitäh, lugupeetud esimees ja aitäh ka meie külalistele uuringu tutvustamise eest ja see on muidugi väga huvipakkuv, aga võib-olla oleks vaja meil rohkem aega, et eh, süviti minna. aga teie soovitused ja mõtted on kindlasti väga olulised ja ikka kinnitavad üle selle äh, mida me juba teame ja mis raskused meil on tekkinud, ehk siis väga keerukas on luua vastastikust usalduse kliimat. Birgit ka rääkis sellest. me peame tagama, et see süsteem toimuks ühtlaselt kõikides liikmesriikides. praegused erinevused kahjuks on suureks takistuseks usalduse tekkimisele. minul on omalt poolt paar märkust ja mõned küsimused sellised uuringud äh, tegelikult peaksid leidma laialdamast kajastamist, nii et äh, neist oleks rohkem kasu, aga ma arvan ja ma olen ka sügavalt veendunud selles, et üheks peamiseks aspektiks ja selleks, et äh, luua parem koostöö, on tagada kriminaalõiguses äh, menetluse äh, võrdne, menetlusõiguse võrdne kohaldamine kõikidele. ma arvan, et äh, meil oleks vaja siin võib-olla koolitust ka Euroopa Liidu tasandil ning see oleks heaks mõtteks. nüüd küsimused, üks on tehnilisem, teine on üldisemat laadi. spetsiifilisem küsimus puudutab tõendite vastuvõetavust võttes arvesse nüüd äh, teostatud uuringut, mis te arvate selle kohta, te rääkisite sellest, et liikmesriikides on erinevad tingimused äh, tõendite kohta, me räägime erinevatest süsteemidest, mis põhinevad äh, välistamismeetodil või muudel meetoditel. mil moel oleks võimalik mil moel hakkavad need mõjutama tulevasi uurimisi, mis viib läbi Euroopa prokurör? sellepärast, et tegemist on uue institutsiooniga nüüd, mis peab selles kontekstis tegutsema hakkama. ja vabandan, et tulen alaealiste juurde, aga kuna meil on võimalik küsida, siis tahaksin ohvrite õiguste kohta küsida. siinkohal pean ütlema, et olen ka terrorismi alakomisjoni liige ning nende meetmete osas, mis me kavandame, räägime me muuhulgas ka koordineerimiskeskuse loomisest Euroopa Liidu tasandil, tagamaks, et kõik ohvrid, terrorismi ohvrid, kes võivad muidugi olla erinevast rahvusest, seda oleme ka näinud, ükskõik kust rünnak aset ei leia kuidas tagada, et neil oleks samasugune toetus ette nähtud ja samasugune mm, õiguskaitsevahendite kasutamise võimalus, hoolimata sellest, et mm, millisest pärit, millisest riigist nad tegelikult pärit on, aitäh! aitäh, Katriina! kui tohib, ma küsin, kui te niisuguse uurimise puhul, kui te mõtlete nendele vastastikuse tunnustamise põhiprobleemidele, ja eri õigusaktide rakendamisele ja rakendumisele. näiteks võtame vahistamismääruse. et eh, siin on nii-öelda selle, võiks rääkida selle küpsemisprotsessist, et eh, selle alguses oli meil probleeme proportsionaalsusega, et selle kasutamine pisirikkumiste puhul ja ja see on, tegelikult on see väga oluline vahend kriminaalmenetluse jaoks Euroopa Liidus. seda äh, uuriti meil ka, telliti uuring. siis nägime, et äh, selle rakendumine on paranenud, selle rakendamine et äh, kohtunikud hakataks tegema paremaid otsuseid vahistamismäärusega seoses ja nüüd äh, näete, et äh, see, see on üleüldiselt praegu ähm, tunnustatud kui kõige parem vahend koostöös, koostööks selles valdkonnas ning nüüd seoses selle uurimuse levitamisega ja ühtlustamisega, kuidas Mm, et miks seda vahist-, <clears throat> miks seda vahistamismäärust on kritiseeritud ja laiemalt, kui nüüd äh, rääkida vahistamistingimustest, siis kas võib siin välja tuua mingid välised faktorid, näiteks ütleme, kui me võtame Saksamaa, te vaatasite konkreetseid riike ka, et äh, kui mina näiteks oleksin mingis Saksa menetluses kohtus, kus äh, tõenäoliselt need kinnipidamistingimused on paremad kui mõnes teises riigis, siis kas äh, oleks siin vastumeelsus suurem või viivitused suuremad isik välja anda vahistamismäär- või üle anda vahistamismääruse alusel selle tõttu? ja kas siin oleks teie soovitus lihtsalt äh, Euroopa Liidus neid äh, kinnipidamistingimusi parandada? ja kas me peaksimegi rääkima, et see on asi, mida me tahame? ning et äh, probleem ei ole mitte vahistamismääruses, vaid vahistamist, äh, vahist-, vahistuse täitmise tingimustes. nii et äh, kas me peaksime siis vaatama nagu laiemalt seda, mitte, mitte kritiseerima vahistamismäärust, nagu euroskeptikud tegid? miks ma selle küsimuse tõstatan? Te räägite paljudest erinevatest probleemidest ja mõned nendest on, on vahetult seotud juba niisuguste alustingimustega riikides. ühtlustamine äh, on tegelikult asi, mis võib anda väga head tulemused, nagu vahistamismääruse puhul. sest äh, alternatiiv on ju tagasipöördumine viiekümne seitsmenda aasta konventsiooni juurde ja väljaandmise juurde ning äh, ma tahaksin mõista, et kas teie hinnangul, kui nüüd tulla tagasi selle juurde, mida Birgit Sippel ütles, kas, kas me ei peaks mitte mm, just läbi viima kampaaniat avalikkuses, mitte aga kaitsma ennast kriitika vastu, me peaksime pigem ise minema rünnakule ja näitama, et et ühtlustatud menetlus on inimestele, on menetlusalustele parem. sest on võimalik probleemid lahendada kiiremini. aga samas eh, selles valdkonnas ju poliitikud on sageli rünnanud eh, ja väga palju on rünnatud poliitikute poolt ka vahistamismäärust ning ka teistes valdkondades. samas teie uurimusest tuleb välja, et eh, et see ei ole probleem, kui alus Äh, alusasjad õigesti paika panna. ja Saksamaal näiteks, kui me võtame Saksamaa, siis Saksamaa põhiseaduses on säte, et kodanikke ei või kolmandatele riikidele välja anda. ja samuti on tõenäoliselt Slovakkias, kui ma ei eksi. et, et seda muuta oleks vaja referendumit ja nii edasi, nii et et see on, need asjad on seotud suveräänsuse alustega. nii et kas me ei peaks siin, nagu Birgit Sipel ütles, oluliselt viima läbi niisugust kõrge profiiliga kampaaniat seoses kriminaalmenetlusega, selleks et inimesed saaksid aru, mis toimub. et millest räägitakse, kui me üritame ühtlustada või minna vastastikuse tunnustamise teed. et kui me räägime kinnipidamistingimustest, siis see on tõenäoliselt võib-olla kõige olulisem moment siin ja ma tõstatan selle sellepärast, et te räägite oma uurimuses väga palju nendest viivitustest seoses kinnipidamis- ja vahistamistingimustega. et see, see teema pakub mulle huvi ja samuti ka laste küsimuses, et kui proua Kinitši koostas oma raportit, siis tekib sama küsimus, kas me soovime rakendada vahistust laste puhul. me ei taha ju seda teha iseäranis mingites konkreetsetes riikides. ja kas teile jäi mulje, et me peaksime samuti siin mingi kampaania läbi viima, sellepärast et see on Euroopa Liidu, see oleks Euroopa Liidu jaoks edulugu, kui meil õnnestub see hästi reguleerida. vabandust, et ma nii pikalt räägin sellest neljapäeva hommikul nii innustunult. aga meie jaoks on see, see väga oluline valdkond ja praegu me oleme siin surutud kaitsepositsioonile. sest see on nii-öelda riikide suveräänsuse pärismaa, aga me peame nende probleemide lahendamiseks suveräänsust jagama. ja ja mis puudutab kohtunikke, siis kohtunikud tegelikult hea meelega lasevad ennast koolitada Euroopa Liidu õiguse osas ning mul oli väga valus kuulata, kuidas rünnati Euroopa vaistamismäärust. sest praegu on, on see väga kõrgelt tunnustatud õiguslik vahend üle maailma. After that you don't dislike the European arrest warrant, but you know. loomulikult ma saan aru, et te, te ei ole vaistamismääruse vastu um,. So thank you very much for aitäh! teie sõnavõttude eest ja kommentaaride ja küsimuste eest. üritan äh, vastata kõigile ja kui me, meil midagi vastamata jääb, siis no kõigepealt äh, sooviksin äh, vastata proua märkusele seoses hüvitisega ebaseadusliku kinnipidamise eest piiriülestes menetlustes. me oleme rõhutanud seda juba päris, päris palju aastaid ja paraku ei ole seda päevakorda võetud. väga huvitav uurimus koostati eh, Euroopa justiitsvõrgustiku tellimusel selles plaanis, kus toodi välja, et olulisemad erinevused liikmesriikide süsteemide vahel ning samuti ka äh, probleemid ja lüngad piiriüleste menetluste kontekstis ning me oleme toonud eri näiteid selle kohta, kuidas kahtlustatav näiteks ei saa hüvitist, vaatamata asjaolule, et ta on, teda on ebaseaduslikult kinni peetud pikka aega vaistuses või, või siis juhtumitest, kus hüvitise saamine on olnud väga raske, kas taotlevast või täitvast liikmesriigis. nii et meil ei, ei olnud praegu aega küll rääkida sellest teemast, aga eh, see teema vajab tähelepanu. see on vajalik saatev meede, tagamaks vastastikune usaldus ja aitamaks kaasa vastastikusele tunnustamisele. mis puudutab koolitust, siis ma usun, et kõik kolm kõnelejat rõhutasid, kui oluline on koolitus. me rääkisime kohtunike koolitustes, koolitusest, aga loomulikult mitte ainult kohtunikke ei peaks koolitama, koolitama peaks ka kaitsjaid. väga oluline on, on kaitsjate koolitamine ning selles plaanis on meil äh, oluline lõhe, kui me räägime Euroopa Liidu algatustest selles valdkonnas. me peaksime parandama kaitsja seisundit menetluses ja, ja tagama kaitsjatele koolituse, muuhulgas ka menetluslike tagatiste ja direktiivide osas, sest paljud kaitsjad ei tea nendest direktiividest, vaatamata asjaolule, et need võiksid, need direktiivid võiksid anda nende käsutusse väga tugevad argumendid mõnedel juhtudel. vaatan oma märkmeid. ehk kui tulla tagasi teie märkuse juurde ja samuti teie oma juurde, proua, olen päri teiega, et me oleme jõudnud mõnes mõttes niisugusesse küpsusfaasi vastastikuse tunnustamise osas. meil on vahendeid, mis on väga edukalt rakendunud, Euroopa vahistamismäärus näiteks on tõeline edulugu, mõned lüngad või probleemid, mis sellega seoses on äh, välja töötud, on, toodud, on äh, teatud äh, määral lahendatud, näiteks proportsionaalsuse küsimus, mille te välja tõite. Mm. teised aga mitte, näiteks kinnipidamistingimused on, on selgelt üks niisugune valdkond jah, olen teiega päri, et see on suuresti niisuguste praktiliste meetmete valdkond, kus on vaja lihtsalt olemasolevaid standardeid rakendada, eriti Strasbourgist tulevaid standardeid, Euroopa Inimõiguste Kohtus paika pandud standardeid ja samuti eri komiteede poolt Euroopa Nõukogu süsteemis aga me leiame, et see vahistamistingimuste või kinnipidamistingimuste teema vajab lahendamist miinimumstandardite läbi. et siin oleks vaja õigusloomealast, õigusloome algatust sellega seoses. loomulikult tekitab see palju küsimusi õigusliku alusega seoses näiteks, kas lepingutes on õiguslik alus, mis võimaldab Euroopa Liidul siin sekkuda, see on äh, avatud küsimus aga vähemalt me oleme toonud välja argumendid, millest lähtuvalt võiks niisugust õiguslikku alust lepingutes eeldada. Elodi. lühidalt minu poolt ka. vahistamistingimused ja miinimumstandardid äh, on sisuliselt meil Euroopa Nõukogus juba need standardid olemas, neid lihtsalt ei rakendata. ning suurim ja, ja äh, raskem pähkel siin on loomulikult liikmesriikide poliitiline tahe ning seetõttu olemegi toetanud mõtet selle kohta, et liikmesriike tuleks toetada rahaliselt selleks, sellepärast et nad ise tõenäoliselt ei soovi investeerida oluliselt sellesse valdkonda. nüüd, pöördudes tagasi tõendite vastuvõetavuse juurde ja Euroopa Prokuratuuri juurde, siis prokuratuuriga seoses on väga huvitav, et algse ettepaneku kohaselt oli vastuvõetavusnorm Äh, mis nägi ette äh, õiguspäraselt kogutud tõendid, aga see võeti sealt välja. ja see, seetõttu, et, äh, et prokuratuur on väga keeruline konstruktsioon ja liikmesriigid tõenäoliselt lihtsalt ei hakka mõtlema sellele, kuidas need tõendid koguti ja seega jäävad võimalikud põhiõiguste rikkumised üles. mis puudutab vastastikust usaldust ja, ja teadmist üksteise süsteemidest, on see väga huvitav küsimus. sest minu meelest on väga tugevalt rõhutatud usaldust Euroopa Liidu erinevates aktides. ja ka Euroopa Kohtu otsus räägib sellest, millest ma rääkisin. et taotlus esitatakse ju sellepärast, et tegelikult vastastikust usaldust on õõnestatud. aga kui otsustatakse isiku üleandmine, siis niisugune otsus tehakse lähtuvalt infost, mis on tulnud taotlevast riigist ja seda infot me peame lihtsalt usaldama nii et lõppkokkuvõttes on, tugineb see kõik usaldusele. ning kui me ei tunne üksteise süsteeme, siis peaks meil olema vähemalt miinimumstandardid, millest me saame lähtuda. ning see annab liikmesriikidele võimaluse ka üheskoos järgi mõelda oma kriminaalmenetluse üle. võib-olla võtaksite nüüd lühidalt kokku? vabandust, et minu küsimus oli nii pikk Äh, lühidalt, tõesti väga lühidalt äh, selle võlu, äh, võlusõna juurde, millest te rääkisite, see niisugune holistlik või üldine lähenemine, terviklik lähenemine. ja see on väga oluline, arvestades, et me oleme jõudnud vastastikuse tunnustamise vahenditega küpsusfaasi, et niisugune terviklik lähenemine võimaldaks neid vaadata niisuguse ähm, võlukastikesena, mis Euroopa Liit on loonud koostöö tegemiseks ning meil ning äh, selle põhjal on võimalik ka äh, üritada omavahel äh, koos toimima panna neid eri vahendeid ja seda me peaksimegi tegema Euroopa Liidus selles valdkonnas. aitäh! aitäh selle väga huvitava ettekande ja tehtud töö eest. ma loodan väga, et sellest ähm, saab olema palju kasu meie raportööridele, iseäranis kriminaalmenetluse valdkonnas. et ähm, see on väga oluline osa meie tööst, olgugi et meil on palju teisi olulisi teemasid ka. ja ma loodan, et meil õnnestub äh, see siin nii-öelda midagi välja võluda sellega, sellega seoses meie komisjonis, aitäh teile! siin. Äh, nüüd läheme edasi kuueteistkümnenda päevakorrapunktiga, vabandan äh, Tseroeni ees, et pidid ootama. ja nüüd äh, pikema viivituseta annangi härra Leenarsile sõna, nii et ta saaks tutvustada Digitaalse Euroopa programmi kehtestamist ajavahemiks kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse. see on üks mitmeaastase finantsraamistiku sektoriaalseid programme, palun, Joe Erens. suur aitäh! mingeid probleeme ei ole, sellepärast et eelmine arutelu, ma arvan, oli ka väga huvitav ja igati vajalik. nii et väga meeldiv oli ka seda kuulata tegemist on arvamusega ITRE raporti juurde digitaalse Euroopa programmi kohta ning meie oleme keskendunud eelkõige just neile aspektidele, mis on meie jaoks olulised. programm on mõeldud selleks, et tugevdada Euroopa Liidu suutlikkust kõrgetasemelises arvutiteaduses, tehisintellekti osas, küberturvalisuses ning äh, tipptaseme oskustes. meil on vaja siin äh, oma oskusi parandada, tagada, et neid oskusi ka kasutataks laiemalt meie majanduses ning ühiskonnas. see oli peamiseks järelduseks Tallinnas kogunen-, äh, Tallinna tippkohtumisel, kui sinna tulid kokku riigipead äh, ja valitsusjuhid. meil on olemas juba raamistik digitaalühisturu strateegia jaoks ja nüüd tahame tagada et me saaksime samuti investeeringud selleks, et äh, ambitsioone täita. kui me tahame, et Euroopal oleks võimalik digitaalsiirdes tulevikus ka oma rolli mängida, siis me peame praegu tegutsema ja praegu juba investeerima. seda sellepärast, et nõudlus tehnoloogia järgi kasvab üha kiiremini, kui me suudame seda Euroopa Liidus pakkuda kõrgetasemeline arvutite kasutamine ning teadmiste puudulikkus sunnib insenere ja teadlasi minema mujale, kus neil on vajalikud taristud. meil on väga hea tehisintellekti äh, kogukond ja ettevõtted teevad suurepärast tööd Euroopa Liidus, aga samas ikkagi on meie turg alaarenenud võrreldes äh, välisriikide turgudega. ning lõpetuseks killustatus ning äh, väikesed investeeringud riiklikul tasandil küberturvalisusesse seab meie majanduse ohtu. samas meie kübertööstuses ei ole praegu suuremaid tegijaid turul. mis puudutab veel küberturvalisust, siis me peaksime ka siin komisjonis seda küsimust arutama ning see on ka põhjuseks, miks mina oma arvamuse eelnõus olen just sellele keskendunud. ka muid väikeseid muudatusi pakun ma välja komisjoni ettepanekusse, aga minu peamiseks ettepanekuks, millele tahan ka saada kolleegide toetust, on anda küberturvalisusele olulisem roll. peaksime seda käsitlema samal tasemel kui tehisintellekti ja just eelarveliselt see oligi enam-vähem kõik, mis mul ütelda oli, ootan ka kolleegide kommentaare ning äh, muidugi ootan ka edasist koostööd kõikide kolleegidega, nii et mul oleks tugev mandaat ja tugev arvamus kolleegidele ITRE komisjonist, aitäh! suur aitäh! Zero N, nüüd on meil vähemalt üks liige, kes soovib sõna ja siis ka komisjon. Birgit ja Toomas soovid ka, jah? hästi, Birgit. aitäh. paar üldist märkust. ma arvan, et on igati tõsi, et meil on palju just väikeseid ettevõtteid, mis digitaalsektoris on väga tegevad aga me oleme natukene maha jäämas teistest ja tunneksin suurt headmalt selle üle, kui me saaksime aidata ettevõtteid leida viise, kuidas kasutada digiteerimist ära, aga samas tuleb muidugi teha seda kinni pidades põhiõigustest ning andmekaitsereeglitest. ma usun, et me saame päris palju ära teha, mitte lihtsalt üle kopeerida seda, mis juba on olemas, vaid me saame välja töötada ka uusi aspekte. samuti tahaksin toonitada küberturvalisuse olulisust me kõik teame, mis me saame lihtsalt ära teha digiteerimise vallas, me saame äh, hot-, ostelda, hotelle broneerida, äh, pileteid osta, äh, kodus olles samas, kõik see on väga lihtne, aga samas me mõistame, et digimaailm on endaga kaasa toonud ka teatud probleeme turvalisuse osas, andmetele juurdepääsu puhul ning seeläbi manipuleeritakse inimeste ja valimistega. see on ka põhjuseks, miks meil oleks vaja see, sellest tulenevalt me näeme, et ülemaailmselt üks või kaks äh, ettevõtted saavad manipuleerida tulemusi, see tähendab seda põhimõtteliselt, kui teil on piisavalt raha, siis saab valimistulemused osta. see on miski, millele me peame tähelepanu pöörama, tagamaks, et lõpptulemusena me kõik koos äh, kodanike ja kodanike esindajatena saaksime ära kasutada uusi võimalusi aga samas äh, peame vältima seda, et äh, vältiksime vale kasutamist ja manipuleerimist ning samas siis kaitseksime kodanike õigusi ning peaksime kinni nii põhiõigustest kui ka andmekaitsest. sellest tulenevalt ma usun, on meil vaja rohkem raha suunata teadusesse, kuid samuti rohkem raha VKE-dele selleks, et nad saaksid uusi äh, lahendusi välja töötada näen, et tähtaeg on lähedal arvamuse koostamiseks, eh, Jüren? kui me arvamuse koostame, siis ilmselt põhiõiguste teemad peavad ka sisse minema, vastasel juhul ei ole mingit mõtet sellel. kuusteist oktoober on tähtaeg. Toomas, palun. aitäh. Lähen tšehhi keelele üle. aitäh tunnen suurt headmeelt selle üle, et saan sõna võtta pärast Birgitit just. ma ei saanud päris hästi aru, kas ta räägib uuest Digi-Euroopa programmist aastateks kaks tuhat kakskümmend üks või kaks tuhat kakskümmend seitse või rääkis ta üldiselt reeglitest ja põhimõttest, põhimõtetest, millest me peaksime kinni pidama. kui see sõnavõtt oli üldine, siis äh, ma nõustun täiesti temaga, aga ma tahaksin teha veel kaks kommentaari uue programmi kohta. ma ise olen kaasatud Euroopa äh, rahastamiskontrolli. ma tahaksin ütelda kahte asja. meil on vanemaid programme, mis ei ole väga tõhusad. iga kord, kui me mõne uue programmi välja mõtleme, peaksime me olema äärmiselt ettevaatlikud. me peaksime tõesti silmas pidama selle programmi eesmärke väga tihti on meil uus programm, aga seda ei rakendata ellu, inimesed ei tea, millega on tegemist või nad ei tea, mis tingimustel seda saab kasutada. vahel tingimused ka muutuvad ajas. Äh, seda või neid muudetakse selleks, et seda saaks paremini kehtestada. aga teiseks ma ei taha, et me hakkaksime raha pumpama eraettevõtetesse, ma tahan, et selle programmi läbi me aitaksime riike. eesmärgiks oleks see, et riigid suudaksid parandada oma taristut. samuti on oluline, et riikides mindakse üle paberimajanduselt äh, digilahendustele. vahel on erinevate vormide saatmisega veebis raskusi, tuleb kohale minna büroosse ja esitada avaldus paberil. kui me tahame uut programmi toetada, siis me peaksime eelkõige eel, ootama programmilt seda, et ta algusest peale oleks tõhus ning sisukas eh, kohe algusest peale ja kogu eh, programmi kestvuse vältel. aitäh, kas komisjonist keegi tahab sõna? härra Pokliolu. proua, vabandust. tahaksin tänada komisjoni poolt teid põhjaliku analüüsi eest ning nende kommentaaride eest. loodetavasti suudame me just küberturvalisuse aspektides ning andmekaitses programmi parandada, see on muidugi esmatähtis teie komisjoni jaoks. ma tahaksin samuti kinni, äh, rahustada viimast kõnelejat, et see programm äh, ei ole miski, millega me alustame nullist, vaid me lähtume juba varasemast tööst nagu telekomide vallas tehtud, millega me toetame avalikku haldust ning selle kaasajastamist ja ka teistest programmidest, mis meil on selles valdkonnas olnud. nii et me lähtume juba varem tehtust, ehitame sealt edasi oma programmi ning laiendame tegevust. see on see, mida me üritame teha ja veel kommentaare, mis me siin kuulsime, ma arvan, et sellest on meil kõvasti abi selleks, et programmi muuta äh, tugevamaks, tõhusamaks nii andmete kui kodanike kaitsel kui ka küberturvalisuse vallas ma usun, et me suudame enamuse kommentaaridega arvestada, mis te täna tegite. aitäh! ka mina loodan niimoodi. härra Franz just tul-, võib-olla anname ka talle sõna ja siis raportöör, palun. aitäh! digitaalse Euroopa programm on esmapilgul ambitsioonikas, üheksa koma kaks miljardit eurot, tundub palju raha aga kui see jagada seitsmele aastale, siis tuleb iga, igale aastale vähem kui Google'i või Facebooki aastane tulu. ent no kuskilt tuleb meil alustada. ja see algus peab olema mõistlik. mõned märkused eh, seoses liibe valdkonnaga. andmekaitse ei tohi olla midagi, mis kaasneb küberjulgeolekuga. sest Äh, andmekaitse üldmäärus on meil juba kehtiv, artikkel kuus peaks äh, laiendama küberturvalisust äh, ja lisama vastavad kaalutlused teistesse artiklitesse ka. edasi, mm, küberturvalisust mõistetakse niisuguse täiendava vahendi vajadusena, samas toiduohutuse osas meil niisugust vahendit ei ole, meil on statistika ja, ja parim enne või kasutada mingi kuupäevani ja nii edasi. küberturvalisus peaks aga olema asi, mis, mis peaks olema lõimitud juba alustingimustesse kõigis valdkondades ja meetmetes, mis me rakendame ning selleks on vaja inimesi koolitada. selleks küberturvalisuse tagamiseks tuleb IT-tooteid kontrollida ning ning seetõttu peaks eraldama raha selleks, et vaba koodi lähtekoodi kontrollida seoses intellekti, tehisintellektiga peab, äh, peab, peab tag-, olema tagatud, et, et ei toimu et, et neid algoritme ei kirjutata nii, et nad on diskrimineerivad. ma viitan siin ka suurandmete raportile, mille koostas eelmisel aastal kolleeg Anna Komes. aitäh, härra Franz! Sören, kas tahaksid veel midagi lisada? ja hästi lühidalt suur aitäh kõikide kommentaaride eest, ma usun, et kui me räägime põhiõigustest ning andmekaitsest, siis sotsialistide ja roheliste kommentaarid on sellised, mida meie komisjon saab kaitsta, kui teil on ettepanekuid nende aspektide tugevdamiseks arvamuses, siis tervitaksin neid ja samuti, mis puudutab äh, seda, mis Toomas äh, Minuski ütles, kui muidugi lisaväärtus on oluline ja tõhusus ka, seda tuleks parandada programmis, aga ma usun, et meil on vaja nii era- kui avalikku sektorit toetada, kui tahame saavutada selle raamistiku ambitsioone avaliku erasektori partnerlus on väga oluline ning ma arvan, et eh, seda tuleks ka õigesti lahendada. aga jah, tõepoolest, ajakava on mm, tihe, eh, aga kindlasti saame oma töö tehtud. aitäh, mina ei pa-, pannud teile peale sellist eh, ajakava, vaid ITRE Nad tahavad, et põhiõigustega saaksime ühele poole kiiresti, aga jah nagu ikka kind-, oleme kindlates kätes, kui sina töötad. aitäh! me suhtume muidugi tõsiselt neisse küsimustesse, aitäh äh, osalemise eest! hästi, nüüd läheme edasi. tagasisaatmised, tagasisaatmiste direktiiv. Judith on siin, nii et äh, ma sain ka variraportööride uue nimekirja teadmiseks. kolleegid, niisiis, me läheme edasi komisjoni äh, esitluse juurde, mis puudutab kaks tuhat kaheksa tagasisaatmise direktiivi ümbersõnastamist nagu me teame, tegemist on äh, paketiga meetmetest, millega komisjon tuli välja kaheteistkümnendal septembril, mis muuhulgas sisaldab ka ettepanekut tugevdada Euroopa äh, piiri ning äh, rannikuvalvet ning varjupaigaametit ja muidugi mõista, me reageerime sellega ka nõukogu kohtumisele ning otsustele kahekümne kaheksandast juunist. me kuulame nüüd ära raportööri proua Sargentini, kes räägib sellest ettepanekust, aga kõigepealt kuulame ettekannet DigiHome'ilt. härra Derace räägib meile neist küsimustest muuhulgas sellest, miks ei ole läbi viidud äh, mõjuhinnangud ümbersõnastamise jaoks, olgugi et tegemist on ühe võtmetähtsusega teemadest, millega me üldse tegeleme. ja siin on ka teisi tähtsaid küsimusi. mul on ka muid probleeme sellega, aga ma usun, et äh, need ka tõstatatakse siin juba Juditi poolt, meie raportööri poolt. ma aega ei hakka rohkem kulutama, aga ma paluksin, et härra Teraci Digihome'ist oma ettekande teeks ja siis Judith Sargentini. palun, saad ka sõna oma äh, sõnavõtuks variraportöörid on ka nüüd nimetatud nii, et äh, kui nad sõna soovivad, siis on neil võimalik ka sõna saada. härra Tudoraci, kas olete valmis sõna võtma kõigepealt kuni kümme minutit? aitäh, lugupeetud esimees ja tere hommikust, äh, head liikmed. Te mainisite seda ettepanekut. see on osaks äh, paketist ja mainisite ka seda, et tegemist on vastusega Euroopa Ülemkogu järeldustele selle aasta juunis. meie jaoks on tegemist ka võimalusega eh, jätkata tööd eh, viimase kolme aasta kogemuste alusel tagasisaatmise süsteemi kohta liikmesriikides. viimased kolm aastat, aastast kaks tuhat viisteist peale, oleme me Schengeni hindamismissioone läbi viinud kahekümne kahes liikmesriigis kahekümne kaheksast ning selle info põhjal ja järelduste põhjal, mis me oleme teinud, sellest ka tehnilise info alusel, mis me saime missioonide käigus, hakkasime me teatud järeldusi ja operatiivset tagasisidet välja töötama, mis meie meelest võiks olla oluline seadusandlikuks tööks. esimene analüüs, mille me läbi viisime, toimus eelmisel aastal, kui me kiitsime heaks soovitused mis me leidsime, võiks olla samm edasi. pehmemate vahendite kasutusele võtmiseks, selleks et veenda liikmesriikide võime läbi viima teatud kohandusi oma tagasisaatmise süsteemides liikmesriigi tasandil, mis me leidsime, on vajalikud tõhususe tagamiseks. Neile soovitustele järgnes kõva töö konte rühm, töörühmas liikmesriikides kus me muutsime tagasisaatmise käsiraamatut, see sai valmis septembris eelmisel aastal ning nende pehmete meetmete osas samuti läksime nii kaugele kui võimalik. nüüd kui me vaatame arve, tagasisaatmismäärasid ja arenguid viimastel aastatel, võib ütelda, et sellel aastal peame me ka kohandama direktiivi ennast selleks, et süvelai-, süvalaiendada selliseid meetmeid meie seadusandluses, mis on vajalikud selleks, et parandada tõhusust liikmesriigi tasandil, kuid samuti selleks, et luua mm, piisavad äh, seosed äh, riigi, liikmesriigi tasandi ning Frontexi tasandi vahel selleks, et jõuda paremate tulemusteni nüüd tahaksin lühidalt mainida seitset peamist äh, muudatuste kategooriat, mis me läbi, mis me viisime sisse direktiivi ja siis vastavalt sellele, mille vastu te huvi tunnete, võime ka põhjalikumalt nende aspektidega tutvuda. esimene kategooria muudatusi puudutab seost äh, varjupaiga ning äh, tagasisaatmispoliitika vahel me oleme sisse viinud ka teatud äh, reeglid, äh, mis on seotud samuti seadusliku riigis viibimise tingimustega. see tähendab varjupaiga taotlemismenetlust, kuid võib tähendada samuti elamisloa väljastamist või midagi muud. samuti viisime sisse selgemad reeglid apellatsioonikaebuste esitamiseks, kui on äh, taotlus negatiivne vastus antud ning samuti käsitleme tagajärgi, mis kaasnevad negatiivse otsusega, ehk siis see tähendab, et tuleks koheselt alustada tagasisaatmist ja tõsta tõhusust. teiseks, teised muudatused puudutavad õiguskaitsevahendeid. ma usun, et oleme apellatsiooni osas selgemad reeglid sisse viinud ning samuti, mis puudutab otsuste peatamist. mis puudutab kohtupraktikat, siis paljudes liikmesriikides meil on näeme, et on suuri erinevusi selles, kuidas apellatsioonimenetlus toimub ning kuidas apellatsioonide esitamine üldse korraldatud on. me usume, et selguse ja õiguskindluse loomine siin tuleks ainult kasuks. kolmas muudatuste kategooria on seotud uue sättega, mis puudutab kohustust koostööd teha kolmandatel Eh, riikide kodanike ning pädevate liikmesriigi asutustega. selle kohta on ka artikkel, kus käsitletakse spetsiifilisi valdkondi, kus me eeldame kolmanda riigi kodaniku poolt koostööd. ja samuti on ära toodud liikmesriigi enda ametite kohustused anda infot kolmanda riigi kodanikule ja samuti käsitleme seda, kuidas see koostöö peaks aset leidma, mida me ootame kolmanda riigi kodanikult ja mis on tagajärjed, kui koostöövalmidust üles ei näidata. neljas muudatuste kategooria puudutab neid muudatusi, mis me viisime vabatahtlike lahkumiste süsteemi sisse. me selgitame reegleid perioodi kohta, me usume, et siin tuleks häid tavasid vaadata tutvudes liikmesriikide süsteemidega nägime aga, et on tekkinud hall tsoon nende tingimuste osas, mis puudutavad vabatahtlikku naasmist, eh, mis puhul see on võimalik. tahtsime siin selgitada olukorda. ja usun, et nüüd oleme eesmärgi saavutanud, samuti viisime sisse kohustuse luua eh, taasintegratsiooniprogramm vabatahtliku naasmise puhul siiani oli see vabatahtlik liikmesriikides, enamusel liikmesriikidel selline programm oli, aga me uskusime, et sellest saaksid kõik kasu, kui selline positiivne kohustus kehtiks kõikidele liikmesriikidele. me usume, et see peaks olema see viis, mil moel me peaksime eelkõige sisserändajaid tagasi saatma. viies kategooria puudutab jällegi ühte kohustust, mille me viisime sisse direktiivi ja mida seal varem ei olnud see kohustus lasub liikmesriikidel, nad peavad välja töötama süsteemid, mis võimaldavad neil töödelda tagasisaatmis paremini ning mis võimaldab neil samuti olulisi andmeid edastada Frontexile selleks, et lihtsustada seda Frontexi ülesandeid. me üritame suurendada Frontexi rolli ka tagasisaatmisel veelgi enam ja me usume, et Frontex on ja me usume, et Frontexi liikmesriikide vaheline koostöö on selle meetme selgrooks. kuues kategooria muudatusi puudutab kinnipidamist me oleme läbi vaadanud kinnipidamiseeskirjad, viisime sisse ka miinimumläve, mida varem ei olnud. me aga ei äh, puudutanud äh, ülemlagesid, need on ikka samad nagu praeguses versioonis, aga viisime sisse miinimum kolmekuise perioodi, miks seda, sellepärast et kui me vaatame, kui palju liikmesriikidel läheb aega selleks, et äh, tagasisaatmine ära kinnitada, selleks et dokumendid saada ning et kõik kogu menetlust korraldada, et isikud tagasi võetaks. ja vaadates siis liikmesriikides toimuvat, leidsime meie, et kolm kuud oleks selline vajalik ajavahemik, mille jooksul nad saavad tagasisaatmise ära korraldada. muidugi on võimalik seda aega vähendada, kui liikmesriik, kui kolmanda riigi kodanik otsustab vabatahtlikult naasta ja viimane, seitsmes muutus, muudatuste kategooria puudutab uut piiril toimuvat menetlust, mis täiendab varjupaiga taotlemise menetlust. seda arutame me samuti varjupaiga menetluse läbivaatamise käigus nii et selle uue menetluse lõplik vorm tagasisaatmisdirektiivis on tegelikult äh, otseselt seotud läbirääkimiste kulgemisega varjupaiga ähm, äh, menetluse muudatamisel, muutmisel igal juhul praegune ettepanek äh, siis on seotud APR-iga. ja meie eesmärgiks oli see, et ei jäetaks mingeid äh, lünki varjupaiga piirimenetluse äh, ning äh, tõhusa tagasisaatmismenetluse vahel, nii et võimudel oleks võimalik tagasisaatmisega kohe alustada juba piiril. sellega lõpetaksin praegu ja vastan hea meelega teie küsimustele. sai, suur aitäh, härra Turatšev! proua Sargentini, palun raportöörina. suur aitäh! ma otsustasin vabatahtlikult eh, ennast kirja panna raportööri, sellepärast ma arvan, et tagasisaatmine on osaks varjupaigataotlusest. siin kahtlusi ei ole, olen seda aastast aastasse rääkinud, aga kõik muidugi sõltub sellest, kuidas see sõnastatakse. tundub, et me ei ole suurt edu saavutanud ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmisel koduriikidesse. tahaksingi sellest rääkida, aga mitte saata inimesi tagasi kohtadesse, kus nad kunagi pole elanudki. miks meil ei ole suurt edu olnud? see on seotud sellega, et teine osapool tihtilugu ei taha oma kodanikke tagasi võtta ning see on seotud samuti sellega, et me tegelikult ei paku äh, seaduslikke teid inimestele. osa probleemist seisneb selles, Äh, on selline, mida me ei saa tagasisaatmisdirektiiviga lahendada. seda näitavad keerukad läbirääkimised tagasivõtu kokkulepete ümber. kolmandad riigid ütlevad, et me oleme valmis küll kodanikud tagasi võtma, aga me tahaksime seaduslikke teid äh, rändeks. tagasivõtu, äh, saatmisdirektiivi puhul tuleb ütelda, et üheks probleemiks on see, et me ei ole isikuid piisavalt kaua kinni pidanud. ma hindan seda, et nüüd on uus artikkel, kus räägitakse sellest, et tuleb lihtsustada vabatahtlikku tagasipöördumist, see on võtmetähtsusega. teoreetiliselt paljudes liikmesriikides see juba võib-olla on olemas, aga praktikas äh, ei kasutata seda piisavalt. Teie artikkel on endiselt natukene piiratud suur osa artikleid ja muudatusi puudutavad seda, et äh, kodanik ei tee koostööd võimudega. teda sunnitakse kiirelt lahkuma. siin on päris huvitav nimekiri sellest, kuidas, äh, kriteeriumite kohta, kuidas me saame selgeks teha, kas keegi võib äh, põgeneda üheks selliseks äh, võimaluseks on äh, rahaliste vahendite piiratus, vabandust väga, aga äh, millisel põgenikul või sisserändajal, kellele põgenikustaatust ei ole andnud, millisel neist on piisavalt vahendeid? ning kes neist ei ole tulnud ebaseaduslikult siia? enamus neist inimestest mingil hetkel teevad midagi, mis siin nimekirjas on. ma usun, et see, sellest tegelikult suurt abi ei ole, aga ma usun, et abi on sellest, kui me vaatame, mis on vabatahtliku naasmise alused. tahaksin selle kallal rohkem aega veeta ja päris ausalt öeldes, lugupeetud esimees, see raport sattus minu ette alles hiljuti, ma mõtlen alles selle peale, kuidas edasi liikuda. aga meil on vaja äh, toimivat tagasipöördumispoliitikat siin mul kahtlust ei olegi, aga äh, tekkinud lüngad tuleb täita liikmesriikides ja minu viimane märkus. sellised äh, automaatsed äh, tagasisaatmise otsused, mis mõningates liikmesriikides on, kui tuleb sisenemiskeeld, neist ei ole kasu. siin ei räägita sellest, et vabatahtlik äh, Äh, tagasipöördumine äh, ning sisenemiskeel peaksid olema automaatselt seatud, mina arvan, et ei. ma arvan, et see muudab raskemaks inimestel vabatahtlikult naasta, kui neile sisenemiskeel antakse. näiteks äh, peaks olema avatud võimalus seaduslikuks perekonnale taasühendamiseks aga sisenemiskeelu puhul seda ei saa, sellepärast et tihtilugu sisenemiskeeld antakse kogu Schengeni alale ja pikaks ajaks. kui me tahame äh, nüüd mõista, mis toimub nende inimeste peas, kes on kaotanud õiguse siin olla, miks nad ei lahku ning kuidas me saame neile abistada lahkuda nii, et sellel oleks midagi positiivset, siis sellest oleks kasu, aitäh! Much, Judith. Um... aitäh, Judith. rääkisid neist põhimõtetest, millest lähtud oma töös ja ma tahaksin samuti toonitada seda, mis alguses ütlesin, et mitte keegi või noh, enamus inimesi ei võtaks enda kohustuseks selle kallal töötada lihtsalt äh, au pärast, vaid sellepärast, et tegemist on niivõrd olulise osaga meie äh, kogu protsessist. aitäh, et seda ütlesid, ma näen, et kõik variraportöörid on ka ära määratud. ja väga tõsiseltvõtvad kolleegid on variraportöörideks nimetatud, ma loodan, ma soovin kõikidele palju edu. see on tõesti väga oluline ja sellest rääkides mainisin enne ka ühte probleemi. ma arvan, et te peaksite seda kaaluma, ehk siis mõjuhinnang. siis see on ka põhjuseks, miks meil arutelud siin toimuvad ma usun, et meil oleks äh, nüüd ametiaja lõpus raske sellega tegeleda. ma ei taha, et see kuidagi nüüd takistaks edu või edasiliikumist, aga ikkagi peaks mõtlema selle peale. Äh, me ei tohiks lasta juhtuda olukorral, kus meil ei ole piisavat laskemoona ähm, variraportöörile ja raportöörile selleks, et edasi töötada. tahan, et see läks kohe protokolli kirja, nii et te saaksite selle otsuse vastu võtta ning äh, ka taotluse esitada mõjuhinnanguks. täna äh, oli plaanis ainult sissejuhatus äh, selle küsimuse kohta ja näen, et Iniga tahtsime ära kuulata komisjoni esimese ettekande, kuid meil on ka variraportöörid kohal. nii et seega ka kui te soovite sõna võtta, Silvi. ja siis proua Wimberg, kes küll variraportil ei ole, aga tahab ka sõna, Silvi, palun. kas tahad midagi ütelda? sotsialistide demokraatide variraportöörina. suur tänu, olen variraportöör oma fraktsioonis. ja, ja ma jälgin seda raportit väga suure huviga ja see direktiiv, mis kahe tuhande kaheksandal aastal tuli täiesti üsna eriliste äh, sätetega, see on olnud poliitiliselt ja tehniliselt väga huvitav teema. väga hea, et meelde tuletati üksikasjalikult siin, mis oli selle direktiivi, äh, tagasisaatmise direktiivi eesmärk ja teine teema, millest ma tahtsin siin rääkida, nüüd kus meil on esimene arvamuste vahetus, on see, et äh, inimeste tagasisaatmise, saatmise määr kolmkümmend kuus protsenti, see ei ole päris see, mida selle direktiiviga sooviti kuid see direktiiv, mis peaks tagama tõhusa tagasisaatmise, peaks ka samal ajal vähendama neid stiimuleid, mis kutsuvad üles äh, emigreeruma. ja ma suhtun sellesse teatava kahtlusega. direktiivi parim parem rakendamine peaks ähm, nii-öelda siis ähm, eeldatavalt äh, ka vähendama tulijate arvu. Äh, ma ei tea, kas see nii on, eks me siis äh, saame veel rääkida sellest. me saame siis rääkida sellest äh, oma aruteludes äh, ja püüda tagada seda ühiselt, äh, et seda oleks kerge rakendada, et see oleks lihtne. komisjon andis aasta tagasi välja käsiraamatu liikmesriikidele selle kohta, kuidas paremini seda rakendada, aga paistab, et sellest ei piisanud nii et vaatame siis, kuidas oleks võimalik seda lihtsamaks teha ning et see austaks paremini ka muuhulgas põhiõigusi, see on möödapääsmatu ja ma arvan, et me peaksime nendes, nende parandustega olema nii täpsed kui vähegi võimalik, olen valmis tegema koostööd äh, oma kolleegide ja raportööriga. aitäh, Silvi! ja aitäh, et sa tuletasid tagasi selle omaaegse direktiivi. et sa teed, tuletasid selle meile meelde uuesti proua Wimberg soovis sõna, palun. suur tänu, esimees. suur tänu ka meie külalistele komisjonist, mul on küsimus artikkel kuue kohta ja kadumise riski kohta. selles artiklis on öeldud, et on välja toodud äh, järgmised kriteeriumid, järgmised tingimused ja jääb selline mulje, et äh, tegemist on nagu nimekirjaga, kus tuleks täita kõiki tingimusi. ma esitan selle kohta muudatusettepanekuid, kui komisjon võiks seda natukene selgitada omalt poolt ka. ja siis kinnipidamise küsimus. siin viidatakse artiklile kuus, mis tõstatab uusi küsimusi ma kuulsin, et äh, kahekümne kahes liikmesriigis viis komisjon läbi hinnangu ning mind huvitaks väga teada, kas ähm, kinnipidamiskohtades äh, avastati puudujääke. kui me vaatame Rootsit, kui me isegi artikli kuus kõikidele tingimustele vastamas, siis igal juhul äh, nende kinnipidamiskohtade puudus ei kao kuskile. härra Lennart variraportöör ei saanud täna siia tulla ja tahtsin siis öelda paari sõnaga, et minu meelest on väga oluline, et see uuesti sõnastamine aset leiab, ma arvan, et sellega on juba üsna hiljaks jäädud, sellepärast et tegelikult me ju teame kõik, et ähm, tagasisaatmisega ei lähe asjad nii, nagu me tahaks, et see läheks, see on olnud pidev probleem viimaste aastate jooksul ning selle ettepaneku uuesti sõnastamisega on jäetud päris hilja peale. ja parlamendi raportöör on täiesti usaldusväärne, ma tean seda, aga direktiivi algsete läbirääkimiste puhul oli päris tõsiseid raskusi, nii et mul on raske ette kujutada, kuidas me selle parlamendi ametiajal sellega ühele poole jõuaksime. ja see on tõesti võimalus, mille oleme käest lasknud, eile käis meil siin EASO, kes tutvustas meile oma aastaprogrammi. meil on umbes miljon varjupaigataotlust praegu Euroopa Liidus. augustis kiideti heaks kolmkümmend kolm protsenti, tagasi saadetakse kolmkümmend kuus protsenti inimesi. ja see on äärmiselt problemaatiline statistika, sellepärast et äh, liikmesriikide vahendid ei ole piiramatud ja kõik vahendid, kõik investeeringud, mida me peame kasutama nende inimeste puhul, kes äh, meie menetlustest kinni peavad, aga mitte selle menetluse tulemustest äh, kinni peavad, äh, need vahendid võetakse ära ja, ja tegelikult need vahendid peaksid olema mõeldud inimestele, kes vajavad meie kaitset ja on ära teeninud meie kaitse siin Euroopa Liidus. me peame kandma hoolt selle eest, et need inimesed, kes tahavad meie otsusest kinni pidada ja kes aga kellel ei ole selleks vahendeid, et neid aidatakse, siis ka me peame ka ausad olema. seistes silmitsi inimestega, kes ei, ei taha lihtsalt tagasi pöörduda, nemad põhimõtteliselt loobivad kaikaid, kaikaid kodarasse sellele menetlusele. pärast uuesti sõnastamist peaksid olema meie ettepanekul vahendid, mis aitaksid tagada tõhusa tagasisaatmise nende päritoluriiki suur tänu, härra Lennarts. jah, oleme jäänud sellega hilja peale, jah, tegemist on uuesti sõnastamisega, jah, äh, väga raske on inimesi saata tagasi äh, kahe tuhande kaheksanda aasta äh, läbirääkimised olid rasked, papp on katoliiklane ja nii edasi ja nii edasi, väga palju on selliseid äh, üldtuntud tõdesid, me kõik teame, et see nii on, aga tuleb ikkagi tööd teha ja me peame lihtsalt äh, tegutsema. aga meil on tõesti raportöör, kes on äh, selle ülesande kõrgusel, eks ole, Judith, nii et äh, töö lihtsalt jätkub, sellepärast et väga palju, paljud asjad on rasked, aga, aga jah, sul on õigus, see on üks raskemaid töid, aga kääri väga käisid üles ja asume tööle. raske see küll on, aga siiski proua Guillaume tuletas mulle meelde, mis eelmine kord, kahe tuhande kaheksandal aastal toimus, nii et jah. kes veel soovib sõna? Birgit, sina hakkad ka ütlema meile üldtuntud tõdesid, eks ole? kordame neid üle. jah, teen lühidalt, see on õige, mida ütles kolleeg Lennart, inimesi on raske tagasi saata, aga ärgem unustagem seda, et äh, inimeste tagasisaatmisega on seotud mõningad väljakutsed, mida ei saa selle direktiiviga lahendada, sellepärast et pahatihti ei ole meil kokkuleppeid päritoluriikidega, kui keegi ei saa varjupaiga staatust, siis mõnikord on, on päritoluriik see, kes ei võimalda tagasiseadmist või tagasipöördumist. me ei peaks looma sellist direktiivi, mis paneks kogu direkt-, kogu surve ja kogu koorma indiviidi õlgadele, samas, kui meil ei ole paremat koostööd päritoluriikidega, me peame keskenduma ka koostööle päritoluriikidele, mis pahatihti on peamine probleem, mitte see, kas inimesed tahavad minna tagasi või ei taha minna tagasi. tõsi ta on, väga palju on erinevaid raskusi, proua Sargentini ütles ka alguses, et kui me inimesi tagasi saadame, siis me peame mõtlema, kas need tagasisaatmise marsruudid toimuvad, kas need on õiguspärased ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi üks asi, mida soovisin veel mainida, ma ei tea, kas te olete seda näinud, aga, aga õigusloomelise ettepaneku alapealkiri on Euroopa Komisjoni panus Salzburgi äh, riigipeade kohtumisele üheksateistkümnendast kahekümnenda septembrini ja seesama äh, pealkiri on kaheteistkümnendal septembril tehtud ettepanekul ja, ja see tegelikult äh, ei viita, et parlamenti koheldakse võrdselt nõukoguga kaasõigusloojana. lisaks nendele raskustele, mis ta härra Lennart siin mainis, on meil tõenäoliselt ähm, poli-, sellises poliitilises õhustikus äh, töö veelgi raskem. ja probleeme tuleb tõenäoliselt ka. aga tahtsin siin lihtsalt midagi positiivset öelda. või keegi tahab äkki öelda midagi positiivset? ja komisjon palun. ja siis pärast saab veel sõna raportöör korraks. suur tänu, esimees. võtame kõik märkused teadmiseks. ning ähm, käsitleme neid teemasid põhjalikumalt, kui hakkame teksti kallal sisuliselt tööd tegema esmamulje seoses nende teemadega ja esimesed kommentaarid, oleme rääkinud päris palju teie komisjonis tagasisaatmist ning ähm, tagasisaatmisest, see on väga tähtis ja väga keeruline teema, mida me ei saa täielikult lahendada ainult selle direktiiviga, me ei ütlegi, et see oleks mingisugune imerohi, mis lahendaks kõik tagasisaatmisega seotud ülesanded. me lihtsalt äh, räägime, kuidas äh, me peaksime äh, korraldama oma tööd ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi olen täielikult päri teiega, et seda tööd tuleb äh, näha laiemas kontekstis ja me peame tegutsema mitmel rindel korraga. mis puudutab konkreetseid tõstatatud teemasid, äh, siis äh, sisenemise keeld, siis mingisugust automaatset, automaatsust ei ole, kui tagasisaatmise otsuse ning sisenemise keelu vahel ei ole automaatset suhet, siis artikkel kuus ja piiravad tingimused. kõiki neid tingimusi ei pea täitma ühel ajal, tegemist on, ei ole lõpliku nimekirjaga, see on lihtsalt näite nimekiri sellistest tingimustest, mis peaksid olema täidetud. nii et kõik need tingimused võiksid olla eraldi tingimused, mida kohus arvesse võtab ja teises artikli osas tuleb väga selgelt välja, et tegelikult lähtutakse juhtimi, juhtumipõhisest hindamist iga kodaniku suhtes. artikkel kuus ja artikkel üheksa kinnipidamise kohta on omavahel seotud ja kinnipidamise otsuse tegemisel kohus võtab arvesse. ja ähm, kohus võtab arvesse seda, kas on oht, et inimene äh, ära kaob ja ja siis äh, kinnipidamise võimekus, ähm, eelmise aasta detsembris tegime viimaseid kokkuvõtteid sellest ähm, konsul-, äh, konfidentsiaalses, äh, konfidentsiaalsel koosolekul, olime käinud äh, kõikides kohtades koha peal, ma ei saa raportite, raportitest konkreetsemalt konfidentsiaalsuse põhimõtete tõttu rääkida, aga jah, tõesti see probleem Cheval missioonide puhul kerkib esile suur tänu ja veel lõpetuseks raportöör. on teemasid, mis mulle endiselt probleemiks. kui palju võib nõuda inimeselt, keda tuleb tagasi saata Äh, kui palju võib eeldada, et oma enda tagasisaatmisele kaasa aitab? kui te vaatate äh, näiteks kahtlusaluse õiguseid, siis äh, kriminaalasjas kahtluse aluselt ei eeldatata, et ta toetaks kohtuasja sellisel moel, et see oleks tema enda huvide vastane. aga tagasisaatmise uuesti sõnastatud versiooni puhul on mõningates kohtades mulje, et tagasisaadetav peab just seda tegema. ma pean mõtlema, et kas see on minu jaoks aktsepteeritav ja kas see ja, ja kui suur suurel määral see minu jaoks on vastuvõetav. ja teine teema, kui me räägime kriminaalõigusest meil siin kojas, siis tavaliselt me ei äh, määra miinimumsanktsioone, see jääb liikmesriikide äh, otsustada, me räägime maksimaalkaristusest või miinimum-maksimumkaristusest, aga mitte miinimumkaristusest kui sellisest. ma arvan, et äh, miinimumsanktsiooni rakendamine äh, läheks äh, siinkohal vastuollu meie üldise lähenemisviisiga teistes õigusloomelistes ettepanekutes. ja veel üks asi tagasisaatmine on äärmiselt kallis protsess ja seetõttu liikmesriigid ei ole eriti palju aega kulutanud selle peale. jah on liikmesriike, kes muudavad äh, need inimesed ebaseaduslikeks, aga neil on nii palju ebaseaduslikke inimesi riigis juba nii või teisiti, et nad lasevad neil lihtsalt seal edasi olla ja siis lõpuks mass kasvab nii, et nad ei tule sellega enam toime. soov raha eraldada selleks, et meil oleks korralik ja inimlik äh, tagasisaatmise süsteem, see on poliitiline valik, poliitilise valiku küsimus. samasugune küsimus nagu see, kas me oleme valmis äh, kinnipidamiskohtadesse investeerima kohtueelsesse kinnipidamistesse, kohtueelsesse kinnipidamisse ka kriminaalasjade puhul. üks osa sellest, et tagasisaatmise süsteem ei toimi, on just nimelt liikmesriikide tahtmatus investeerida sellesse. Abidžaanis Aafrika Liidu puhul me nägime ka, et nemad ei taha inimesi tagasi võtta, kes ei ole vabatahtlikult tagasi saadetud, sellepärast et nad ei saa omaenda inimestele öelda, et nad on valmis seda tegema. et nad lihtsalt äh, leppisid äh, sellega, et äh, Euroopa Liit saadab tagasi sunniviisiliselt inimesi ma ei hakka ütlema siin, et sunniviisiline tagasisaatmine ei peaks selles süsteemis sees olema, aga ma lihtsalt tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et, äh, et see on äärmiselt keeruline ja ka väga kallis, kui peab äh, kolm või neli turvameest kõrvale panema ja kedagi lennukisse sundima. Äh, suur tänu ja edu teile variraportööride kohtumistel! vabandust, ma ei olnud veel lõpetanud, ma tahtsin öelda, et ma katsun kutsuda kokku variraportööride kohtumise kas järgmisel nädalal või Strasbourgis, aga ajakava ei ole veel päris selge. suur tänu! ja järgmine päevakorrapunkt, avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine, aga härra Corrao, te ei ole vist praegu kohal veel? kallid kolleegid, teeme väikese pausi, jätkame kell üksteist. raportöör ei ole veel saabunud. paus kuni kella üheteistkümneni. suur tänu tähelepanu kannatlikkuse eest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 I'm here. Uh, so colleagues uh,, let's uh, go to point eight. kallid kolleegid, päevakorrapunkt number kaheksateist, avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine, uuesti sõnastamine. libekomisjon on vastu, on komisjon, kellel on lähtuvalt kodukorra artiklist viiskümmend kolm õigus esitada oma arvamuse. raportööriks on härra Korra ja ta tutvustab meile oma arvamust. komisjoni poolt on kohal härra Volman ning ma arvan, et ma annan kõigepealt sõna komisjonile, ei siiski raportöörile. kõigepealt tehke teie oma ülevaade ja siis anname sõna komisjonile. ma ei hakka mingisugust pikka sissejuhatust ainult tegema, sellepärast et me oleme juba niikuinii natuke ajast maha jäänud, nii et palun tehke lihtsalt väike sissejuhatus. suur aitäh, ma üritan teha võimalikult lühidalt ma tahaksin tänada komisjoni direktiivi ettepaneku eest, mis puudutab teabe tasutamist äh, avalikus sektoris. meil on olemas ka kokkulepe kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, mis määras ära rakendusala, me tahame aga ka teised avalikud sektorid, mm, valdkonnad kaasata selleks, et info kasutamine äh, ja taaskasutamine Euroopa Liidus oleks harmoneeritud kõikides valdkondades minu fraktsioon toetab seda, et tuleb tagada vaba juurdepääs infole. seeläbi saab pakkuda paremaid teenuseid kodanikele. kui me räägime info kättesaadmiseks äh, muutmisest, siis see on oluline samuti teadustööle. kuid samas tuleb arvestada ka äh, kuludega, mis kaasnevad vastavate andmete ning info saamiseks. Äh, mina räägin andmete omanike omanikest ning sellest, et need andmed muutuvad avalikustamisele avalikuks hüveks. meil on vaja kinni pidada samuti eraõiguse sätetest ning Euroopa Liidu seadusandlust sellest valdkonnast. Ehm, ettepanek peab arvestama avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise puhul isikuandmete seadusandlusest, seda eriti võttes arvesse just praegu kehtivat direktiivi. lisaks sellele on vaja vältida erinevaid võimalikke äh, tõlgendusi Euroopa Liidu äh, andmekaitse seadusandluse valdkonnas. sel, muuhulgas viitan sellele, äh, mis puudutab isikuandmeid ja, ja mitte isikuandmeid. mais sellel aastal jõustus andmekaitse seadus ning lõpetuseks, mis puudutab tundlikke isikuandmeid, nagu see on ära määratud artiklis üheksa andmekaitse üldmääruses. näiteks äh, tervishoiusektoris olen nõudnud mõjuhinnangu läbiviimist, mis peaks äh, läbi viidama enne, kui me otsustame andmete kasutamise üle. peab hindama muuhulgas seda, millised võivad olla tagajärjed, kui avalikkuses levitatakse äh, selliseid andmeid. samuti Äh, olen käsitlenud äh, SKP-ga seotud äh, mõjutusi siin. meie jaoks on oluline, et me jooksme võimalikult kiiresti lõpplahenduseni selle väga olulise raporti puhul um,. Should... aitäh, härra Kora! ma oleks pidanud algusest peale juba mainima, et tegemist on ümbersõnastamisega, ettepaneku, see on artiklit eh, sada viis ja sada neli kohalduvad. ning eh, muudatused eh, sisu, teksti muutmata osa osas võetakse arvesse üksnes siis, kui need on tõesti väga vajalikud, tulenevad teksti sisemisest loogikast ja ja kui vastavad muudatusettepanekud on seotud teiste muudatusettepanekutega ning niisugused põhjendused tuleb äh, seletuskirjas muudatusettepanekute juurde välja tuua. rahvapartei variraportööri esindab härra Becker, tänan teid kannatlikkuse eest, palun. aitäh. Michael Boni nimel, kes on Rahvapartei variraportöör, tahaksin tänada raportööri tema arvamuse eelnõu eest ning ootan edasist meeldivat koostööd. BSI direktiiv on samm edasi avaliku sektori info laiendam-, kasutuse laiendamise teel Euroopa majanduses ning ümbersõnastamise ettepanekute mõte on lihtsustada ja julgustada laiemat, laiemale kasutamisele asutusi ning äh, üritatakse, ning soovitakse laiendada teatud äh, sätteid direktiivis, et võtta maha tõkkeid äh, ja vähendada erandeid. oluline on tagada, et kõik protsessid direktiivi raamest lähtuvad õiglase konkurentsi põhimõttest ning uued sätted tagavad koos talitlusvõime eri süsteemide vahel, et andmed oleksid tõesti kättesaadavad taaskasutuseks me peaksime julgustama avaliku sektori asutusi tegema dünaamilised andmed võimalikult äh, varases staadiumis kättesaadavaks läbi äh,, läbi äh, programmeerimisliideste, API-de ning äh, äh, arvestama, et andmete anonüümiseerimise kulud on suhteliselt väikesed kulud ja samas võimaldavad tagada andmekaitsenõuded tervitan raportööri viiteid üldisele andmekaitsemäärusele ning äh, raportööri selgitust, et need taaskasutusreeglid peavad austama õigust eraelule ning tagama isikuandmete kaitse ning vastama täies ulatuses Euroopa Liidu andmekaitse regulatsioonile. tänan teid ning ootan mm, veidivat koostööd selle teema osas. tänan, härra Becker. kas on veel liikmeid, kes soovivad sõna? ei ole? siis komisjonist, härra Avulmann. aitäh! ning tahaksin tänada raportööri raporti eelnõu eest ning meie ettepaneku toetamise eest. raport keskendub andmekaitsele ning meil ei ole kahtlust ei peaks olema mingit kahtlust selleks, et et avalikus sektoris info taaskasutamise direktiiv peab rakenduma arvestades andmekaitse regulatsiooni. nii et sisuliselt ei ole need äh, lahtised või avatud andmed ja isikuandmete kaitse ei ole asjad, mis on vastuolus üksteisega, nad on osa andmete käsitlemisest aktiivselt avalikus sektoris. ning äh, tahaksin rõhutada veel positiivset aspekti selles ettepanekus ning mõju, mis tal saab olema, mitte ainult VKE-dele, mitte ainult töökohtade loomisele, vaid ka vabaühendustele ja kodanikele. avatud avaliku sektori andmed ei võimalda meil ainult tuua, tuua välja uusi andmetooteid ja ei aita mitte ainult edendada intellektitehnikat Euroopas, vaid võimaldavad ka paremini kaasata kodanikud valitsemisküsimustesse aitäh ning äh, viimase sõna saab härra Korrao, kui ta seda soovib. ei soovi? hüva. siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateist oktoober. tänan raportööri ning kõiki kolleege, kes osalesid selle punkti arutelus ning tänan kannatlikkuse eest, et ootasite. aitäh, nüüd saame edasi minna, punkt üheksateist kas on kõik kohal? meil tuleb komisjoni ettekanne ning äh, kolmekümne esimesel mail tegi komisjon ettepaneku esi-, võtta vastu määrus vahetusabi ja koolitusprogrammi loomiseks euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, nõndanimetatud äh, Pericles neli programm tugineb artiklile sada kolmkümmend kolm lepingus ning on mõeldud kohalduma esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks. ning kujutab praeguse Pericles kaks tuhat kakskümmend programmi jätkumist ning on eriti suunatud, konkreetsemalt suunatud siis euro pangatähtede ja müntide kaitsmisele võltsimise eest. mõjuhinnangut ei ole esitatud ning see on äh, meil võimalik probleem sellega seoses, nagu teistegi teemade puhul, ehm, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse vastavad summad on seitse miljonit seitsesada tuhat eurot praegustes hindades, varasema programmi puhul oli see seitse miljonit kolmsada nelikümmend neli tuhat eurot praegustes hindades. teiseks, lisaks määruse ettepanekule on mõeldud see määrus lai, on kavandatud seda määrust laiendada kolmsada viiskümmend kaks artikli alusel lepingus ka mitteosalevatele riikidele. ja sellega seoses järgime üldist põhimõtet parlamendis MFF äh, teemade käsitlemisel ning äh, härra De Jong on raportöör mille üle mul on väga hea meel, sest ma ei ole ise sellega väga hästi kursis, nii et eh, härra De Jong on mõlema selle eh, määruse osas raportöör. ja ta saab hetke pärast sõna, kõigepealt eh, saab sõna aga komisjon, nii et kõigepealt komisjon, komisjoni ettekanne, härra Johan Krau, kes on üksuse juht Euroopa Komisjoni vastavas peadirektoraadis, palun. Uh, uh, aitäh, esimees. mul on hea meel, et saan rääkida teile Pericles neli programmist liibe komisjonis. see ettepanek on, on endiselt vajalik tõepoolest, sellepärast et meil on märkimisväärne oht praegu ikkagi eurode võltsimiseks Euroopa Keskpanga viimane statistika esimese poolaasta osas käesoleval aastal näitab, et umbes kolmsada tuhat võltsitud pangatähte on ringluses ning seda esimesel poolaastal kaks tuhat kaheksateist. kui me vaatame kaks tuhat viisteist poolaasta andmeid, siis olid vastavad andmed nelisada viiskümmend tuhat võltsitud pangatähte ning tulenevalt uute seeriate rahatähtede kasutuselevõtust, kus turvameetmed on suuremad, siis võib ja arvestades, et meil on täiendavaid meetmeid, ennetusmeetmed, koolitusmeetmed ning autentimismeetmed, on see oht siiski praegu ohjatav. nüüd valmistame ette siis Periklase neljandat äh, põlvkonda nii-öelda, neljandat Periklase programmi. koostatud on vahearuanne Periklas kaks tuhat kakskümmend programmi kohta määrus kolmsada kolmkümmend üks kaks tuhat neliteist, on see alusmäärus, ning selle uurimuse on koostanud äh, sõltumatu asutus, komisjon on selle tellinud väljastpoolt ning uurimus osutab, et Periklase programmil on lisaväärtus. see täiendab olemasolevaid meetmeid mis, mille on rakendanud liikmesriikide õiguskaitseorganid ning muud pädevad asutused. ning programmi on, programmi hindamise, hindamise üks järeldustest oli, et praegu kaasrahastatavad või rahastatavad meetmed Periklase programmi alusel peaksid jätkuma, sest vastasel juhul nende tegevuste jätkusuutlikkus satub ohtu ning äh, viimane, kuigi endiselt oluline asi, äh, see programm äh, puudutab multidistsiplinaarset koostööd, koostööd õiguskaitseorganite, pankade, kohtuasutuste vahel, analüüsikeskuste vahel, pankades, kas keskpankades või, või politseiasutustes, ning tõendite kogumist prokuratuuri poolt ja, ja siis loomulikult ka eraõiguslikke asutusi, kes Periklase programmis koostööd teevad, nii et see on tõesti niisugune mitmepoolne programm ja täiendab niisuguste fondide tegemist, tegemisi nagu Sisejulgeolekufond ja TAIEX. seetõttu on komisjon oma talituste töödokumendis, mis asendab mõjuhinnangu tegelikult kasutanud paljusid järeldusi sellest vahearuandest ning on edastanud selle seadusandjatele oma teatises kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast. meil on toimunud ka konsultatsioonid avalikkusega Pericles neli programmi osa, programmi ettepaneku osas ning konsultatsioonide käigus saime kolmkümmend äh, eraisikute seisukohta ja avalike asutuste seisukohta, mis üldjoontes olid positiivsed Periklase programmi jätkumise kohta pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. õiguslik alus programmile on osalevatele liikmesriikidele, nagu te juba märkisite, artikkel sada kolmkümmend kolm, ja siin on tavapärane äh, seadusloomemenetlus ja lisaks on siin vaja ja on seda juba taotletud Euroopa Keskpanga arvamust, mis on jõudnud ka nõukokku. nagu ma ütlesin, Periklase programm täiendab liikmesriikide meetmeid. liikmesriigid on nii-öelda esimene, esimene kaitseliin euro kaitsmisel võltsimise vastu. Nende õiguskaitseorganid, spetsialiseeritud õiguskaitseorganid peavad tagama, et euro on kaitstud võltsimise vastu. tuhande üheksasaja kahekümne üheksanda aasta Viini Genfi konventsiooni alusel kõik liikmesriigid ja kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki on kõik selle ratifitseerinud, allkirjastanud ja ratifitseerinud, peab meil olema liikmesriigis keskasutus, kes koordineerib politsei uurimisi, mis puudutavad eh, pangatähtede või vääringu võltsimist ning tagavad siis võrdse kaitse kõigile vääringutele, kas tegemist on siseriikliku või rahvusvahelise vääringuga. no euro on loomulikult Euroopa Liidu vääring, see on meie avalik hüve ning see nõuab, et eh, nõuab seetõttu ka Euroopa Liidu poolseid meetmeid, mis täiendavad liikmesriikide meetmeid, seetõttu leiame, et komisjon leiab, eh, peaks programm jätkuma ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. nagu ütlesin, on see hästi ühitatav teiste programmidega, nagu näiteks TAIEX, äh, rahvusvaheline mm, julgeolekufond ning äh, seetõttu olemegi esitanud käesoleva ettepaneku. Äh, mis, missugune see programm siis välja näeb? suures osas jätkub, jätkub sisuliselt praegune töö, Pericles kaks tuhat kakskümmend programmi töö, määrus kolmsada kolmkümmend üks keskendutakse nii pangatähtede kui ka euromüntide kaitsmisele. näiteks eelmisel aastal umbes sada seitsekümmend tuhat võltsitud münti leiti ringluses ja ma räägin ringluses leitud müntidest, sellepärast et loomulikult on, on politsei konfiskeerinud ka palju võltsitud pangatähti enne nende ringlusse jõudmist ning samuti ka võltsitud münte. nii et isegi müntide puhul on programmil oma lisaväärtus ja, ja programmi üldine eesmärk on tagada äh, avaliku rahanduse jätkusuutlikkus läbi selle, et toetatakse liikmesriikide tegevusi rahvusvahelise koostöö osas ning rahvusvaheline koostöö on väga oluline võitluses euro võltsimise vastu. me oleme näiteks äh, toetanud Hispaania pädeva asutuse tööd võitluses Lõuna-Ameerikas toimuva ähm, raha võltsimisega. miks Lõuna-Ameerika, sellepärast et Lõuna-Ameerikas äh, toimuvad paljud äh, raha võltsimisoperatsioonid, seal võltsitakse nii dollareid kui eurosid kuritegelike rühmituste poolt Kolumbias ja need organisatsioonid tegelevad siis ka narkokaubandusega. ja seetõttu on meil vaja, et saaksime toetada liikmesriikide, et saaksime toetada nende riikide, Kolumbia ja Peruu pädevate asutuste tööd võitluses raha võltsimisega, et tagada konkreetsemalt eurokaitse et meil on siin teatud mõttes konkurents Ameerika Ühendriikide salateenistusega, mis üritab nende riikide asutusi veenda loomulikult siis eh, eh, rakendama eelkõige meetmeid dollari kaitsmiseks võltsimise vastu. aga meie peame siis eh, nii Prantsuse kui Itaalia asutusi ja Hispaania asutusi aitama, toetama neid nende suhtlemises ja koostöös Peruu ja Kolumbia asutustega nagu ma ütlesin, mitmedistsipli-, eh, multidistsiplinaarsus on väga oluline selle määruse puhul, seetõttu need sidusrühmad, millest räägib Pericles neli programm, on samad, mis, mis praegu, praegused sidusrühmad. kõigepealt politsei- ja kohtuasutused liikmesriikides, keskpangad samuti, eh, liikmesriikide analüüsikeskused Äh, nii müntide kui pangatähtede osas ning äh, viimaks ka uurimisasutused, teadusasutused. näiteks äh, rahapajad teevad koostööd selle alusel, et, et kehtestada turvastandardid, näiteks biomeetrilised standardid müntide osas, euromüntide osas, mida praegu endiselt võltsitakse. sest see on tulutoov, nii et äh, uuritakse neid võimalusi, teadusasutused on kaasatud. missugused on poliitilised meetmed? Need on praktiliselt sada protsenti kattuvad varasemate või praeguste meetmetega, mis on uues programmis ette nähtud kõigepealt toetame hea tava vahetamist ja levitamist, info vahetamist läbi seminaride ja töötubade. samuti tagame tehnilise toe asutustele, mis seda vajavad, näiteks pangatähtede analüüsiks või võltsitud müntide analüüsiks ning nagu ma juba ütlesin, kaasrahastatakse ka teadusuuringuid. ning äh, viimane, ent endiselt oluline asi, oleme rahastanud ka seadmete ostu, nii et äh, abikõlblikud abisaajad saavad osta äh, seadmeid, mida on võimalik lasta kasutada ka kolmandate riikide asutustel, näiteks seadmed võltsitud äh, pangatähtede tuvastamiseks, näiteks Itaalia asutused on ostnud neid äh, seadmeid ja Montenegro ametnikud kasutavad neid. sest te olete kursis kindlasti, et Montenegro kasutab äh, eurot oma ametliku vääringuna, olgugi et nad ametlikult euroalaga ühinenud ei ole, nad äh, lepingu nõudeid veel ei täida, aga kasutatakse eurot ja seetõttu euro võltsimine on, on nende jaoks ka terav teema. ning Lääne-Balkanis laiemalt. ja mitte ainult pangatähtede võlti, võltsimine vaid ka müntide võltsimine. nüüd rakendamine. tegemist on komisjoni poolt vahetult hallatava programmiga. seda hallatakse läbi toetuste, seitse, seitsekümmend protsenti maksimaalselt on kaasrahastamismäär ning mõnel põhjendatud juhul võib suurendada kaasrahastamise määra kuni üheksakümne protsendini edasi on äh, nüüd hangete osa ning siin lisaks sellele, mida liikmesriigid teevad kaasfinantseerimise alusel, võib korraldada kohtumisi selleks, et parandada eurokaitset, näiteks me oleme siin asutustega selles, ettevõtjatega läbi viinud kohtumise selleks, et münte töötlevates äh, masinates, et parandada sensoreid, et, et püüda kinni niisugused ohtu kujutavad liigid äh, võltsitud münte. ühe ja kahe eurosed mündid näiteks on nende turvameetmed on niisugused, et praegused äh, automaadid neid äh, ei tuvasta, neid võltsitud äh, münte ja seetõttu me, me viisimegi läbi kohtumise, mille teemaks oli nende sensorite või andurite parandamine. ning selle programmiga seoses võetakse iga aasta vastu rahastamisotsus ja rakenduskava. uued elemendid siin on seire. meil on nüüd äh, tulemusmõõdikud kolm mõõdikut ja üks kvalitatiivne mõõdik, mida on võimalik komisjonil delegeeritud aktiga muuta või täiendada. et need on need uued elemendid selle ettepanekuga seoses. ning usun, et kui, kui aega on, siis ma võin loomulikult aga tundub, et vist jätkub, ütleb esimees. aitäh selle ettekande eest. nüüd sõna raportööril, härra De Jongil, kes on mõlema ra-, äh, mõlema raporti raportöör. aitäh! üldine hinnang sellele programmile või üldine eesmärk selle programmi osas on meie kõigi jaoks oluline. on selge, et euro võltsimine ja euro kaitsmine võltsimise eest äh, on väga tähtsad teemad ning euro kaitsmine võltsimise eest on prioriteet meile kõigile ja, ja kõigile liikmesriikidele. olles seda öelnud, märgin, et te esimees, ütlesite alguses, et mõjuhinnang oli puudu selle dokumendi juures ning ma pean ütlema, et kui kui meil on niisugune kiirendatud menetlus ja kui info tuleb komisjoni talituste dokumendina, siis see ei ole päris sama, et selle nii-öelda äh, usaldusväärsus ei ole sama. ja mina raportöörina äh, pigem olen praegu pööranud tähelepanu eelarveplaanile dokumendis, nendele arvudele et kuidas me, me saame sellest programmist võimalikult palju tagasi. sest programm sisuliselt ei, ei ole vastuoluline. esimene märkus, mis mul on, lisaks eelarve kontrolli plaanile, on see, et programmi eesmärk on loomulikult asi, mis meile varasemast juba tuttav on aga see, see osa, mis puudutab võltsimist, sellega on kõik korras, aga edasi, Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõime suurendamine ja avaliku rahanduse jätkusuutlikkuse tagamine, see on väga oluline. ma, ma ei ütle, et ma ei oleks sellega nõus, aga samas ma usun, et paljude inimeste jaoks, kes vaatavad äh, seda, mida me siin teeme, äh, on tõsiasi, et äh, et kui nad, nende kätte satub võltsitud euro, ja kui äh, poes öeldakse, et teil on võltsitud rahatäht, siis see on inimeste jaoks probleem. nii et äh, see ei ole ainult konkurentsivõime ja avaliku rahanduse jätkusuutlikkus, vaid, vaid inimeste usaldus raha vastu. et me peaksime võib-olla lisama midagi selle eesmärgi sõnastusse. midagi sellesuunalist. nüüd eelarve. eelarve kontrolliplaan. vaatasin kõigepealt lisa alustame sellest, sest äh, see on väga oluline, et meil praegu on tulemusmõõdikud, et niisugune asjalik lähenemine programmide puhul. ja enamuse programmide puhul seda tehakse. ning äh, vaadates neid mõõdikuid, neid on ainult pool lehekülge, neid on väga vähe, esimene mõõdik on, on avastatud võltsitud eurode arv. noh, ma kuulsin, et praegu avastatakse rohkem neid äh, eurosid ettekandest ja see tähendab, et kas see tähendab, et see programm on olnud edukas või tähendab see, et programm ei ole olnud edukas, sellepärast et mida rohkem neid avastatakse, siis võiks ju öelda, et seda suurem see kuritegevus on. ja, ja mida siis see programm on teinud, et seda kuritegevuse liiki vähendada? sest programmi osa on ju võltsimise takistamine, nii et me peame seda väga hoolikalt analüüsima. et kas need mõõdikud ütlevad meile midagi selle programmi kui sellise tõhususe kohta või kirjeldavad lihtsalt olukorda võltsimise vallas. Need on kaks erinevat asja, et mina tahaksin teada eelarvepädevusega asutusena, et kas me saame oma raha eest piisava nii-öelda väärtuse, et missugune oli selle programmi lisaväärtus võitluses võltsimise vastu? ja ma üritan oma raportis selgitada ja võimendada seda plaani, et selgelt välja tuua, et siin on eri aspektid ja nad on koondatud kokku, et meil on nii ennetus, mis on loomulikult programmi lisaväärtus, et eh, inimeste teadlikkust suurendada võltsimisest ning nagu öeldakse, eh, teavitada VKE-sid eh, riskidest ja võltsingutest. siin loomulikult on lisaväärtus ja, ja siis samuti ka õiguse rakendamine. ja siin me ei räägi ainult liikmesriikidest ja Euroopa Keskpangast, vaid meil on ka Europol ja väga keeruline on praegu minu jaoks, sest äh, loomulikult need asjad täiendavad üksteist, alati viidatakse teistele asutustele programmis, aga äh, mina ei leia praegu kuskilt seda kohta, kus äh, see programm läheb nüüd õiguse rakendamise juurde ja kus ta jätkab sealt, kus ta Euro-, kus Europoli töö lõpeb. Europol teeb siin valdkonnas tegelikult päris palju. üks asi, mida mina tahaksin vältida ja millest ma praegu puudust tunnen selles programmis ja mis on olemas teistes programmides, on see, et me peaksime vältima rahastamise dubleerimist, sest praegu võib öelda, et eri punktide alt, eri ridade alt ja siin mainiti sisejulgeolekufondi, läheb raha samaks eesmärgiks, tekib rahastamise dubleerimine. ja selle vastu siin mingeid tagatisi ei ole niisugused on minu peamised märkused, nii et äh, põhimõtteliselt toetan programmi ennast, aga äh, igal juhul on eelarve kontrolli plaanis ka kriitilisi märkusi, aitäh. härra De Jong. ma ei olnud kursis, et äh, Europolil on mingid rakendusvolitused siin. aga aitäh nende märkuste eest, proua Kinitši. suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada komisjoni esimees, esindajad, sellepärast et tulin täna siia seda programmi tutvustama. nagu äh, kolleeg raportöör juba ütles, tegemist on ilmselgelt väga olulise programmiga, sellepärast et seeläbi me kaitseme Euroopa Liidu majandust. oluline on see kodanikele, see annab meile äh, kindlustunde aga samas aitab see võidelda ka rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu, mis just nimelt ongi vastutav taolise äh, tegevuse, ebaseadusliku tegevuse eest. raportöör juba rääkis sellest, äh, mis on oluline, ka minu märkused tegelikult ühtivad sellega ma tahaksin äh, kinnitada üle selle, et meie jaoks on see programm väga oluline ja tõhus ja toimiv, seda me oleme ka näinud, aga ma ikkagi ei ole näinud veel mõjuhinnangut, nii et ma tahaksin, et äh, siin me mõtleksime ka selle peale. muuhulgas nõustun ka märgustega, mis puudutavad äh, tulemusnäitajaid me peame lähtuma sellest, et see programm vastaks üha enam neile eesmärkidele, millest me räägime. komisjon oma tutvustuses viitas samuti sellele, et välismõõde äh, üha kasvab, üha rohkem on, äh, toimub raha võltsimine siis Euroopa Liidust väljaspool. ma usun, et see iseenesest tähendab seda, et mitte ei tehta seda ainult Ladina-Ameerikas, vaid samuti, nagu me näeme hilisematest uuringutest, ka Vahemere riikides, Balkanil või isegi Hiinas, mis on üks eh, hilisemaid eh, rahavõltsimiskeskuseid. lisaks sellele me räägime sellest, et tuleb kaasata kõike selles sektoris tegutsevad, siin tuletati meelde ka Europoli tegevust ja tõepoolest Europol hiljuti viis läbi äh, politsei tegevuse uurimise. Äh, äh, ja see puudutas täpsemalt siis pimeveebis võltsitud eurodega kauplemist. me näeme, et igasugused viivitused tegelikult tulevad ainult kasuks kuritegelikule maailmale ja sellest tulenevalt me peame võimalikult kõrge taseme tagama ühest küljest võitluses siis eh, kuritegevuse vastu, kuid teisalt ka raha kvaliteedi osas. Pereklase programm on oluline ja me peaksime siin muidugi tähelepanu pöörama veel ka uutele platvormidele äh, pimeveebis, kus see rahavahetus toimub. ning lõpetuseks, kolleeg raportöör juba ka rääkis sellest, aga rahastamiskontrolli osas on oluliseks aspektiks samuti see, et erinevad rahastamisprogrammid äh, oleksid äh, sidusad omavahel mitmeaastase finantsraamistiku siseselt, äh, seda muuhulgas ka ellu rakendamisel. Pereklase ka-, elluviimine kaks tuhat kakskümmend tuleb ütelda, et siin on teatud asju veel vaja täpsustada iga-aastaste töökavade puhul artiklis kümne ei täpsustada, kas tööd programm tuleb ära määrata delegeeritud või rakendusaktidega näiteks. iga-aastased töökavad peaksid paika panema tegelikult ka prioriteedid hindamise jaoks ning mul on tekkinud küsimus, kas komisjon leiab, et tuleks edasi liikuda delegeeritud aktidega või mingil muul moel kordan üle aga, et hindan programmi kõrgelt ja mina ka omalt poolt äh, kindlasti äh, saadan äh, omalt poolt muudatusettepanekuid ja panustan siis seeläbi ka sellesse kolleegi poolt, Tõnis Teie ongi poolt tehtud töösse, keda tahaksin tänada veel kord nagu ka komisjoni ettekande eest, aitäh. aitäh, Katariina. tegemist on viimase päevakorrapunktiga. sellega on koosolek lõppenud üksteist nelikümmend viis, härra De Jong, kas või komisjon, kas tahate vastata? ja siis proua Kinnitši ka rääkis paarist aspektist veel. lühike vastus ja siis lõpetame. Um... seega siis komisjon, palun, kas tahate lühidalt vastata? Thank you, uh, Chair, and thank you very much uh, uh, for the raportöör. suur tänu raportöörile seoses peri-, kommentaaride eest seoses Periklase programmiga ja see tööprogramm, palun pange oma mikrofon sisse, nüüd tuletab esimees meelde. see töödokument asendab mõjuhinnangut ja tegemist on horisontaalse algatusega erinevate programmide puhul eelarve on äh, piiratud, aga teisest küljest Periklase programmi lõppemise tõttu on meil ähm, see eelis, et hiljuti viidi läbi, läbi vahearuanne ning äh, välis, väljastpoolt viidi läbi põhjalik hinnang äh, tõhususele, äh, eelarve tasakaalule ja tulemile anti hinnang. nii et sisuliselt võib öelda, et me tõesti võime asendada selle mõjuhinnangu selle vahearuandega. ja mis puudutab tulemusmõõdikuid, siis neid on lihtsustatud, sellepärast et just nimelt üks selle vahearuande soovitusi oligi tulemusmõõdikute puhul mõõdetavuse tagamine ja teisest küljest taheti tulema tulemusmõõdikut, mis oleks kvalitatiivne see oli ka üks osa programmis osalejate tagasisidest. mis puudutab delegeeritud akte, siis delegeeritud aktid võimaldavad komisjonil neid mõõdikuid kohandada, kui selle järele vajadus peaks olema. ning kui selgub, et neid ei, nad ei mõõda piisavalt hästi seda tõhusust mis puudutab Lääne-Balkani riike, siis see on üks meie prioriteete. meie aastaprogrammis oleme korraldanud kohtumised Hiinaga näiteks ka ja seoses hologrammide järeletegemisega, mis on turvaelemendiks, oleme teinud, rahastanud Periklase kaudu ja liikmesriikidega äh, selleks, et äh, Hiina vastavad ministrid äh, selle teemaga tegeleksid. mis puudutab Europoli, siis Europol osaleb täielikult selles programmis. Periklase strateegia, mida ajakohastatakse, on koostöö Euroopa Keskpanga, Europoli ja ka Euroopa Komisjoni vahel ja selle strateegiaga äh, tuvastatakse Europoli kogemuste abil seda, kus tuleks äh, programmi kasutada, nii et Europol annab oma panuse juba ette sellesse programmi ning pärast kasutatakse Europoli ekspertteadmisi ka hiljem, nad osalevad Periklase tegevustes, korraldavad koolitusi. ning käivad kohapeal liikmesriikides, et aidata neid äh, seoses oma uurimistega Need on tehnilised abilähetused või operatsioonid. mis puudutab iga-aastast tööprogrammi, siis iga-aastane, aastase tööprogramm, programmi võtab vastu komisjon pärast seda, kui Periklase strateegia on ajakohastatud koos Europoli ning Euroopa Keskpangaga ning siis räägitakse Periklase strateegiast lähtudes tööprogrammist liikmesriigid euro võltsimise ekspertrühmaga teevad koostööd ja niiviisi valmistame üheskoos kõik ette iga-aastase tööprogrammi. ja seetõttu komisjon ei ole toetanud varemgi seda, et me tooksime sisse delegeeritud akti iga-aastase tööprogrammi kohandamiseks. praegu minu poolt kõik. suur tänu komisjonile! tavaliselt ei käi siin äh, kohapeal. aitäh teile, et te tulite täna siia, suur tänu raportöörile Tõnis Dejongile ja suur tänu proua Tšenitšile, nagu ikka, suurepärane töö ja enne kui kõik ära jooksevad, võime öelda, et viimase päevakorrapunkti oleme ära jätnud, nii et käesolevaga meie koosolek on lõppenud, ilusat nädalavahetust teile, puhake hästi, sellepärast et järgmine nädal on veel tihedam. suur tänu, kallid kolleegid! kohtume jälle viieteistkümnendal oktoobril.